tere hommikust! <clears throat> enne kui alustame arutelu on mul paar teadaannet. teen seda rumaania keeles. vaat- vastavalt erinevate komisjonide otsusele alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, millest teatati teisipäeval, viieteistkümnendal jaanuaril, ei ole parlament saanud ühtegi taotlust hääletuseks vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa C lõige kaks, vastavalt sellele võivad EKON ja EITRE komisjonid alustada läbirääkimisi. see oli presidendi teadaanne ja nüüd saame minna kahe raporti lühitutvustuste juurde. esimene on härra Dürani raport teemal diferentseeritud integratsioon ja annan sõna härra Düranile tema raporti tutvustamiseks. Euh, suur tänu, president, proua volinik, tänan tulemast, siin me ei tunne end nii üksikuna. Äh, ja annab hingele pisut toitu täna hommikul siin. täna hommikul tahaksin tänada kõigepealt AFCO komisjoni esindajaid, kes on siin kohal, kõiki neid, kes tegid minuga koostööd ja eriti härra Jare Kuid, kes mitte ainult ei teinud koostööd minuga selle raporti kontekstis, vaid ka oma raporti kontekstis, sest integreeri-, diferentseeritud integratsioon tugineb komisjoni viiele stsenaariumile, mille esitas äh, härra Juncker ja on seotud just kolmanda äh, stsenaariumiga äh,, see, kus äh, toetatakse Euroopa Parlamenti, kus Euroopa liigub edasi ja kus äh, ta võimaldab kõigil neil, kes soovivad edasi liikuda, ka edasi liikuda. ja selles valguses oleme selle raporti ka koostanud. et mul ei ole vaja rõhutada, et meil on praegu käsil Euroopa Liidu jaoks väga oluline ajahetk, on Brexit, on äh, raskused kodanike poolt mõistmisega ja ka mitmekiiruseline Euroopa, esimese klassi Euroopa, teise klassi Euroopa või isegi kolmanda klassi Euroopa mõnede jaoks nii et me peame suutma säilitada ühtsust ja see ongi sisuliselt see väljakutse, mille peame koos vastu võtma. raportis pakutakse lahendusi eh, lepingu kontekstis ja samuti tulevikuettepanekud, nüüd lepingute kontekstis. Euroopa Parlament rõhutab väga jõuliselt seda, et me peaksime kasutama passerelli klausleid selleks, et ületada ühehäälsuse nõude piirangut me soovime, et ka erandid, opt-out'id lõpeksid, me sooviksime, et primaarne õigus kehtiks kõikidele võrdselt ja kui soo-, uued li-, soovivad liituda, nad kas aktsepteerivad primaarset õigust või sõlmitakse partnerluskokkulepe. väga oluline on see, et primaarne õigus oleks sama kõikide riikide jaoks, et ei oleks erinevaid tasandeid esmase õiguse suhtes riikide puhul. see on meie jaoks äärmiselt oluline. samuti soovime, et Euroopa Liit tugineks äh, väärtuste ja põhiõiguste sambal, et see rakendataks ka ellu, et meil ei oleks diferentseeritud Euroopas võimalust äh, loobuda põhiõigustest. ja lisaks, äh, lisaks praegustele arengutele on meie sooviks tõesti see, et Euroopa Liidus oleks õiguste tugisammas, mis puudutab nii sotsiaalvaldkonda, majandust ja et äh, see euro-, sellest saaks tõepoolest äh, tugisammas, et Euroopa Liit saaks sellel alusel areneda. Need on meie suundumused lühidalt. härra president, rõhutan tõepoolest, et me soovime, et see Euroopa liiguks edasi ühtsena ja et meil ei oleks mitmekiiruselisust, mitmeklassilist Euroopat, aga et need, kes saavad edasi liikuda, ka saavad seda teha. suur tänu, härra president, suur tänu, proua volinik ja suur tänu, härra Lainen uh, ja nüüd vaba mikrofon. kaks kolleegi on soovinud sõna. härra Marias kõigepealt. suur tänu. tänane teema on väga huvipakkuv. kuid väga palju meid siin täna kohal ei ole. integratsioon on nii või teisiti diferentseeritud Euroopa Liidus, meil on Schengen näiteks või euroala, kus osalevad ainult mõned liikmesriigid ja on ka liikmesriike, kes on saanud erandeid. mõned näiteks Taani või Iirimaa. nii et mina ütleksin. et võimalus, mis on teatud riikidel eraldi edasi liikuda, see on juba olemas. teine küsimus on aga nüüd poliitiline, et millised on need riigid, kes soovivad minna kaugemale, näiteks sotsiaalvallas või keskkonna vallas. kuid ärgem kaotagem silmist ka neid riike, kellel on oma erilised probleemid, nagu Kreeka näiteks, kes pidi rakendama memorandumi režiimi aastaid ja on ja sellistel riikidel on raske edasi liikuda sama kiiresti kui teistel. võib-olla oleks meil vaja ajutist korda riikide jaoks, kellel tekivad sellised raskused selleks, et nad võiksid integratsiooniga taas ühineda ja nüüd härra Epidideius. suur tänu, härra president. diferentseeritud integratsioon ei ole väga selge mõiste. seda on äh, keeruline mõista. diferentseeritud integratsiooni põhjal mõned riigid üritavad õõnestada Euroopa praeguseid struktuure ja ehitada üles mitmekiiruselist Euroopat, kus võrdsuse põhimõttest on loobutud, kus mõned riigid on tugevamad kui teised teised riigid siis satuvad paaria staatusesse ja peavad liikuma edasi omas tempos. see kõik tuletab mulle meelde George Orwelli Loomade farmi, kus öeldakse, et kõik loomad on võrdsed, kuid mõned loomad on siiski võrdsemad kui teised. soovitakse loobuda ühehäälsuse põhimõttest. mida see tähendab? see tähendab seda, et me nõrgestame riike ja väikeste riikide, väikestel riikidel ei ole enam võimalust oma huvisid kaitsta, tsiteerisin Orwelli ja lõpetuseks ütlen, et kui me ei ole ettevaatlikud, kui me ei äh, astu sellele tendentsile vastu, siis Euroopa Liidus toimub tuhat üheksasada kaheksakümmend neli ja Euroopa Liit hävineb. härra Epideus, kas te olete nõus vastama Olaineni küsimusele? jah, muidugi. austatud kolleeg, te just ütlesite äh et kõik loomad on äh, samaväärsed, aga osad on siiski äh, võrdsemad, äh, kannate selle üle liikmesriikidele. meil on nüüd kakskümmend seitse või kakskümmend kaheksa liikmesriiki ja kuidas nad peaksid ootama seda, et kõigil oleks võimekus ja tahe midagi teha, peab ju olema ometi võimalik, et osad riigid liiguvad edasi äh, ja samas jääb uks äh, avatuks, kas äh, loomad on tõesti äh, võrdväärsed või on osad siiski kiiremad ja osad aeglasemad? suur tänu küsimuse eest. nagu teate, nagu kõik teame, Euroopa Liit toetub teatud põhimõtetele ja väärtustele ja nende hulgas on võrdsuse põhimõte, solidaarsuse põhimõte ja koostöö põhimõte. see tähendab et Euroopa Liidus peavad kõik liikmesriigid olema võrdsed ja tegema koostööd. kõige eh, tugevamad ei tohi oma tahet peale suruda teistele, peab olema konsulteerimise ja konsulte- ja koostöövõimalus. on probleeme, millele lähenetakse eh, suurte liikmesriikide vaatenurgast ja see ei ole õige, ei tohi marginaliseerida väikseid o rog pe doamna comisar să ia cu. suur tänu ja nüüd saab sõna volinik. president, lugupeetud parlamendiliikmed, see raport on teile tulnud vastus komisjoni valgele raamatule Euroopa tuleviku kohta ja see on alus meie ühisteks aruteludeks enne Sibiu tippkohtumist. nagu raportöör rõhutas, nägemusi on erinevaid selles osas, mida tähendab diferentseeritud integratsioon ja kas see on hea või halb mõnedes liikmesriikides nähakse seda kui positiivset sammu integratsiooni suunas, teistes peetakse seda lõhesid tekitavaks. komisjon oma valges raamatus Euroopa tuleviku kohta, nagu te teate, tutvustas viit erinevat stsenaariumit. stsenaarium kolm oli üks äh, variant, kuidas liikuda kaugemale, nii et tekiks politi-, positiivne liikumine sügavama integratsiooni suunas samas jäädes avatuks ja kaasavaks kõikide suhtes, kes võivad soovida ühineda. oleme aastate jooksul näinud, kuidas see dünaamika võib aidata väljakutseid lahendada ja viia edasi integratsiooni. euro äh, nüüd on kahekümne aastane Euroopa Majandus- ja Rahaliit, Schengeni ala on näited sellest ja kõige kol-, kõige kolmel juhtumil oleme näinud, et järjest rohkemad liikmesriigid on saanud inspiratsiooni ja soovinud ühineda seda tüüpi koostööga. ma loodan ja olen kindel, et sama juhtub ka Peskoga, kuna eurooplased rohkem kui kunagi varem peavad nüüd olema tugevad ja ühtsed rahvusvahelise korra muutumise tingimustes. on samuti näiteid õigusvaldkonnas, kus Euroopa prokuratuuri loomine aastal tuhat, kaks tuhat seitseteist, kakskümmend liikmesriiki kahekümne viiest, sest kolmel on erandid, ehk siis kakskümmend liikmesriiki nõustusid osanema, osalema tõhustatud koostöös selleks, et luua see prokuratuur, mis võimaldab võidelda kuritegudega Euroopa Liidu eelarve vastu, lisaks on liitunud veel kaks liikmesriiki ja ma olen kindel, et lõpuks teevad seda ka ülejäänud. kuid diferentseeritud integratsioon on ainult äh, paremuselt teine lahendus, standardiseeritud õigusloomeline menetlus on endiselt parim variant, kuidas tagada Euroopa Liidu terviklikkust. samuti peab see jääma avatuks kõikidele neile, kes soovivad ühineda. seepärast on ka komisjon, alustas komisjon eelmisel aastal ja nüüd jätkab arutelu tõhusama ja demokraatlikuma otsuse protsessi üle konkreetses poliitikavaldkondades, kasutades ülemineku passerelli klauslit, mis on olemas, olemas, olemasolevates aluslepingutes. kvalifitseeritud häälteenamuse kasutamine valdkondades nagu välispoliitika, maksupoliitika keskkonnapoliitika on arutlusel. see hoiab ära äh, tupikseisud ja võimal- ja, ja, ja tõustatud äh, koostöö, ühehäälsus nendes valdkondades, äh, kus Euroopa Liidu tegevus on oluline komisjonidele, on see, selle arutamine on oluline, komisjon ootab siin teie panust suur aitäh, proua volinik, sellega on arutelu lõppenud ning hääletus toimub täna. nüüd aga läheme edasi järgmise raporti juurde päevakorrast. härra Lainen ja Yana Toomi raport. Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine nõukogu õigusloomeprotsessi läbipaistvuse kohta ja annan sõna nüüd mõlemale raportöörile neljaks minutiks. Jo Lainen, palun. austatud äh, kolleegid, äh, proua volinik, kodanikud äh, ootavad, et otsused ja seadused oleksid arusaadavad nii et kogu otsuste tegemise protsess oleks läbipaistev. Nad ootavad seda liikmesriikidelt ja veelgi enam Euroopa Liidult, sellepärast et äh, Brüssel on äh, paraku inimestest äh, kaugemal ja seetõttu on meil vaja ka Euroopa tasandil rohkem läbipaistvust kui riiklikul tasandil praegu on meil olukord, et meie parlament on avatud koda. kõik, mida me teeme, on jälgitav, meie koosolekud kantakse veebis üle, meie komisjonide koosolekud ja ettevalmistavad koosolekud on äh, samuti enamasti veebis üle kantud. Äh, me oleme üks läbipaistvamaid äh, parlamente maailmas ja selle üle me võime olla uhked, aga nii ei ole see mitte ministrite nõukogus, mis koondab kakskümmend kaheksa liikmesriiki, seal on tegemist nii-öelda musta kastiga, kus palju toimub suletud uste taga, palju on küll seal ka paranenud, aga kaugel ollakse veel nendest äh, standarditest, mida me nõuame. seetõttu äh, meil teine koda äh, nii-öelda nõukogu peaks olema ka täielikult läbipaistev ja siin äh, tuleb äh, mainida ka sada viitekümmet töörühma nõukogus, mis on täiesti äh, läbipaistmatud. on kiiduväärt, et ombudsman selle teema üles võttis ja koostas sellel teemal raporti. ka meie Euroopa Parlamendis nõuame, et teine seadusandlik organ, nõukogu, oleks läbipaistev, et kohtumised oleksid avalikud ja et ka ettevalmistavad äh, kohtumised oleksid avalikud. see käib käsikäes äh, ka dokumentidega. Äh, praegu on praktika selline, et nõukogul on tava liigitada dokumendid juurdepääsupiiranguga limitee samas me teame, et äh, dokumendid äh, nii või teisiti äh, jõuavad avalikkuse ette, miski ei jää ähm, saladuseks, aga nõukogu peaks hoolsamalt sorteerima, mis tegelikult peaks saladuseks jääma, konfidentsiaalne olema ja mis mitte. läbipaistvus ministrite nõukogus on vajalik ka seetõttu, et ministrid tihtipeale tulevad äh, oma pealinnast äh, Brüsselisse kohale, otsustavad seal midagi, siis räägivad äh, oma koduriigis hoopis teistsugust juttu ja nad saavad seda teha sellepärast, et mitte keegi ei saa tagantjärgi kindlaks teha, kuidas nad hääletasid ja ka meie Euroopa Parlamendi saadikute ja riiklike parlamentide saadikute jaoks on raske saada infot selle kohta, kuidas valitsuse liikmed hääletasid ja nemad võivad rääkida igasuguseid lugusid, seetõttu läbipaistvus nõukogus on ka üks vahend, millega oleks võimalik astuda vastu vandenõuteooriatele. meil on nii palju populiste ja natsionaliste, kes soovivad levitada igasuguseid lugusid ja aeg on küps läbipaistvuse kaudu tõesti panna märk maha ja näidata hea valitsemistavaga eeskuju ka liikmesriikidele, ma tänan kaasraportööri proua Toomi koostöö eest äh, selle raporti koostamisel ja ma loodan, et see saab kell kaksteist null äh, null täiskogul enamuse toetuse. suur aitäh, härra Eolainen, proua Toom! suur aitäh, head kolleegid, volinik, ma tahaksin esmalt tänada ombudsmani töö eest. kaks aastat tagasi ligikaudu alustas ta läbipaistvusuuringuga nõukogus ning jõudis järeldusele, et äh, praegune, praegused tavad ei vasta nõuetele, eriti mis puudutab äh, ettevalmistavat tööd. soovitused olid mõistlikud, aga nõukogu ei võtnud neid arvesse ei äh, võetud isegi teadmiseks kirja kättesaamist. ning äh, seega soovime teie toetust. esimesel koosolekul Austria eesistuja lubas probleemiga tegeleda või vähemalt selgitust pakkuda. aga nüüd on Austria eesistumine läbi ning nad ei vastanud kunagi. loodetavasti Rumeenia on teistsugune läbipaistvus nõukogus on, on olnud arutelul juba kakskümmend viis aastat, aga ei ole palju muutunud väikesed võidud, mis on saavutatud, nagu juurdepääs dokumentidele ja avalikele aruteludele, on läbi surutud Ombudsmani Euroopa Parlamendi poolt. aga meil on vaja muutust. nõukogu endiselt on veendunud, et nemad töötavad diplomaatiliste äh, tingimuste äh, raames, on ikkagi nende roll muutunud ning sellest tulenevalt äh, tuleks ka nende töökorda muuta, peavad muutuma läbipaistvamaks, kõik äh, komiteede kohtumised, nagu Jo Lainen ka ütles, on parlamendis avatud kõik äh, ministrid, vabandust, peavad olema avatud ning ministrite avaldused peavad olema samuti avatud. sama peab kehtima ka nõukogu kohta ja Coreperi kohtumiste kohta seda sellepärast, et otsused tuleb langetada võimalikult tihedas kontaktis kodanikega, eriti just praegu Brexiti ajal peame me olema avatud ja võimalikult lähedal oma inimestele. see tähendab seda, et kõik institutsioonid peavad olema avatud, läbipaistvad, see on äh, hädavajalik äh, aruandluse koha pealt. Äh, kaasõigusloojad äh, Äh, peavad koos pingutama, kui avalikkus äh, ei ole rahul, siis on kerge näpuga näidata parlamendile, sellepärast et äh, meie otsused on teada, aga mida avalikkus ei näe, on see, et tegelikult meie otsuste tulemus on otseselt sõltuv nõukogu kom- ja parlamendivahelistest aruteludest Mm, süüdistatakse ikka Brüsselit, äh, see on problemaatiline parlamendile ning lõpuks äh, ka liikmesriikide parlamente informeeritakse liiga hilja nõukogu ning oma valitsuse otsuselt, vahel üldse mitte. me oleme keskendunud teatud punktidele siin raportis, tahaksin tänada Jo Laineni hea koostöö eest ning lõpetuseks ma tahaksin paluda, et meie koda toetaks raportit ning annaks teada, et meie koda toetab äh, läbipaistvat avalikku demokraatlikku protsessi ähm urmează procedura catch the eye și avem uh, patru colegi. Nüüd vaba mikrofon, neli kolleegi. Proua Tšinitši. suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja õigusloomelise protsessi läbipaistvus Euroopas on äh, põhitähtis ja selleks, et äh, tagada usaldus Euroopa projekti vastu kodanikud äh, peavad äh, saama täielikult informatsiooni Euroopa õigusloome arengute kohta ning neil peab olema võimalik teada, millised on nende äh, endi esindajate seisukohad. ükskõik, kas nad on valitud otse siia parlamenti või siis läbi valitsuste nõukogusse. Brüssel ei saa olla mingiks mustaks auguks, kus huvid omavahel sõlmuvad meie äh, kohustus õigusloojatena äh, on olla võimalikult läbipaistval. parlament, komisjon, nagu äh, ka Euroopa ombudsman ütles, on teinud tõsiseid samme edasi selleks, et tagada võimalikult suur läbipaistvus oma ettevalmistavas töös. sellest tulenevalt oleks vaja, et ka nõukogu kaasõigusloojana pingutaks selle nimel, et omaenda töökorraldus viia kokku kõige kõrgemate läbipaistvusstandarditega vastavalt ombudsmani soovitustele, eriti mis puudutab selgeid kriteeriume dokumentide klassifitseerimisel, millel on märge limite. suur aitäh, härra Marias! suur aitäh, lugupeetud juhataja! küsimus, mida me täna arutame, on väga oluline oma raamatus Euroopa Ombudsmani kohta tõstatasin ma samuti läbipaistvusküsimuse ja küsimuse selle kohta, mida ombudsman saab teha. täna me näitame eeskuju. nõukogu, mis on täitevvõimuks, kuid ka õigusloomeliseks võimuks, äh, kui ta töötab ja tegutseb õigusloomelise võimuna, siis ta peab olema läbipaistev ning äh, ta peab seda tegema ja olema ka ettevalmistavas töös, peab olema selge, kuidas iga valitsus hääletab, see on väga oluline, kui me tahame äh, parlamentaarset kontrolli läbi viia. isegi liikmesriikide saadikud ju tegelikult ei tea, kuidas nende riik on hääletanud Euroopa tasandil. see on oluline teave ka valijatele, nad peavad teadma, kuidas järgmistel valimistel hääletada sellest tulenevalt. ombudsmani positsioon siin on äärmiselt oluline, tema saab tagada läbipaistvuse nõukogus samavõrd, kui äh, on nüüd läbipaistev äh, parlament. ka Eurogrupp peab olema läbipaistev, sellepärast et Eurogrupis võetakse vastu Euroopa Liidu tulevikusuundade jaoks otsustavaid otsuseid. Äh, proua Auken, suur aitäh, suur aitäh selle suurepärase raporti eest tegemist on demokraatliku defitsiidiga Euroopas ja me näeme, et see on siinsamas olemas. liikmesriigid, liikmesriikide ajakirjandus äh,, parlamendid ei tea, mis nende enda valitsus teeb. kujutage ette, et teie enda parlament kord kuus ütleb, et näete, võtsime selle ja tolle vastu. samas ei ole üldse teada, millised olid arutelud nende küsimuste ümber, mida erakonnad arvasid. enamus rahvast arvaks, et see oleks täiesti kohutav, aga tegelikult nõukogu just niimoodi töötabki. nii nagu tegemist oleks valitsustevahelise ähm, institutsiooniga, mitte Euroopa Liidu õigusloomelise institutsiooniga, ja ombudsman tuli ka välja selle, et tegemist ei ole ametnikega ainult, vaid diplomaatidega, aga tegemist on tõsise küsimusega ka valimiskampaania seisukoha, seisukohalt. aga meil on vaja valitsuste toetust taha alles, sest siis saame midagi ette võtta. proua Krapinil on sinise kaardi küsimus, proua Auken, kas olete nõus? jah, aitäh. aitäh hea kolleeg, nõustun täiesti sellega, et me teame liiga vähe sellest, mis toimub ja väga palju sellest teabest, mis me saame, ei ole täpne. kodanikel ei ole õiget teavet selle kohta, mis siin toimub. väga tihti süüdistatakse Euroopa Liitu, mitte omaenda valitsusi. aga kuidas te arvate, kuidas oleks võimalik paremini oma kodanikke teavitada nendest vastutustest, mis meil Euroopa tasandil on ja kuidas saame paremini selgitada, mida tehakse liikmesriigi tasandil ja muul tasandil. ma arvan, et siin on tekkinud teatud segadus ja tihtilugu on see segadus tekitatud tahtlikult. see on seotud muidugi ka lähimuspõhimõttega ning Euroopa Liidu institutsioonide rolliga. hästi lühidalt, jah, muidugi ma nõustun. seda ma üritasingi kirjeldada proua Grapini kui lugeda ombudsmani raportit, siis tegelikult me näeme, et äh, meil on päris häid äh, vahendeid, et selle probleemiga toime tulla. liikmesriikide ajakirjandus ja parlamendid tegelikult äh, saaksid nende vahendite alusel teavet selle kohta, mis toimub. mis siin õigusloomise protsessi raames tehakse, nad näevad juba, mis meie teeme. nii et tööriistad on olemas, selles ei ole probleem ombudsman oma raportis pakub selleks väga häid vahendeid. suur aitäh, proua Eevi. suur aitäh. Euroopa Liit tihtilugu kauge, on väga kaugel kodanikest. ja kellelegi ei ole selge, kes mida otsustab, parlament, nõukogu, komisjon ja tõepoolest, nagu kolleegid ütlesid, parlament töötab väga läbipaistvalt, aga samas äh, me ei saa veenda kodanikke sellepärast, et üks kolmest institutsioonist töötab suletud uste taga ning käitub ja nii, nagu tegemist oleks äh, pokkerimänguga, kus äh, kaarte lauale ei panda me tegelikult ei tea üldse, millised on äh, mängijate, äh, mängurite ehk siis liikmesriikide äh, positsioonid, kaardid, aga ometigi mängitakse seal väga olulisi asju välja Euroopa tuleviku kodanike kohta. seega läbipaistvus ja demokraatia on sellised õigused, mis kodanikel on, nad peavad teadma, milliseid otsuseid nende esindajad vastu võtavad. ning ma loodan, et meie Euroopat see äh, tagasipöördamatult äh, ei moonuta ning me leiame lahenduse. suur aitäh, proua Eevi ning nüüd äh, proua Jourova volinik. suur aitäh, ma tahaksin alustuseks ütelda, et komisjon ei peaks detailselt kommenteerima nõukogu sisekorda. komisjon on aga alati olnud pühendunud õigusloomelise protsessi läbipaistvamaks muutmisele üldises plaanis, see on meie ühine vastutus. komisjon asus ametisse ja lubas äh, tugevdada läbipaistvust. näiteks volinikud oma äh, kabinettides ning peadirektorid kohtuvad ainult äh, nende esindajatega, kes on läbipaistvusregistrisse kantud ning me loodame, et kõik kolm äh, institutsiooni nõustuvad ka nende samade tingimustega, nii et äh, kõikidele lobitöötajatele oleks läbipaistvusregister kohustuslik. samuti avaldatakse info äh, volinike kohtumiste ning missiooni kulutuste kohta me oleme vastu võtnud ka eksperttöörühmade jaoks uued nõuded, kus on tugevamad läbipaistvusnõuded just. samuti oleme mm, nüüd taganud enneolematu eh, ligipääsu dokumentidele kaubandusläbirääkimiste raames, kuid samuti Brexiti läbirääkimistel. komisjoni ettepaneku alusel eh, parlament ning nõukogu nõustusid meiega ka uues institutsioonide vahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta, mis muuhulgas sisaldab ühislubadust tugevdada läbipaistvust õigusloomelises protsessis muuhulgas puudutab see kolmepoolseid läbirääkimisi ning äh, avalikkusega suhtlemise parandamist. nagu raportis ka öeldud, töö käib kõigi kolme institutsiooni teenistuste vahel ja eesmärgiks on välja arendada ühtne õigusloomeline portfell, äh, mille me lubasime välja töötada see oleks siis kasutajasõbralik viis äh, mittespetsialistidel juurde pääseda infole, mis puudutab õigusloomelist protsessi. väga palju sellest infost on juba äh, kättesaadaval, kui teada, kuhu vaadata, aga alati ei ole seda kerge leida neil, kes ei ole eksperdid. vabandust, tegemist oli siis portaaliga ja see portaal peaks muutma seda. kui me tahame lisainfot äh, veel avaldada, siis selles portaalis just tulekski seda teha. suur aitäh, lugupeetud volinik ja sellega on arutelu läbi ning äh, hääletus leiab aset täna. üle. nüüd äh, tervitame siin volinik Malmströmi edasi käsitleme inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumeid. esimene raport. siin on teemal Aserbaidžaan ning Mehman Huisenovi juhtum ma palun nüüd Rebecca Harmsil sõna võtta. austatud äh, kolleegid, ka Aserbaidžaanis, kus äh, loodetavasti äh, seda arutelu jälgitakse, on võimalik minu artiklit lugeda ajalehes asjadlik. täpsemalt oli tegu äh, kirjutisega meie kohta. meid süüdistatakse seal äh, selle piirkonna kohta nii-öelda halvasti rääkimises. ma soovitaksin ajakirjanikel meiega ühendust võtta, meiega suhelda endine Euronesti äh, kolleeg äh, on nüüd äh, minister Aserbaidžaanis ja ta teab, et minu eesmärk Euronestis oli alati häid ja usalduslikke suhteid parlamendiliikmete vahel tagada. ja miks meil on see teema kiireloomulisena päevakorras, me oleme mures Mehmet Hüseinovi saatuse pärast. ta on alates eelmise aasta detsembrist näljastreigil äh, sellepärast, et äh, ta mõisteti kõigepealt äh, kaheks aastaks vangi ja teda ähvardatakse nüüd enne vabanemist uute süüdistustega. teda ähvardab uus süüdimõistmine viieks kuni seitsmeks aastaks. see ei ole mitte selline ainukordne olukord, vaid äh, Euronesti kodanikuühiskonna foorum informeeris meid, et selline muster kordub juba viiendat äh, korda ja kuna me oleme mures Mehman Huseinovi saatuse pärast, siis me panimegi selle teema päevakorda. me kutsume üles kõiki meie koja fraktsioone, kutsume üles äh, Mehman Hüseinovi vabastamisele, kutsume üles äh, kohtuid mitte sellist äh, menetlust edaspidi praktiseerima. Mehman Hüseinov juhtis tähelepanu korruptsioonile Euroopa Nõukogus, seetõttu ta istubki nüüd vangis, ta ei tegelenud mitte ainult Aserbaidžaani probleemidega, vaid juhtis tähelepanu korruptsioonile ka Saksamaal ja Itaalias ja seetõttu on täiesti õige, et Euroopa Parlament nõuab tema tingimusteta vabastamist. suur tänu tähelepanu eest! ja nüüd annan sõna härra Corrale, palun, teil on kaks minutit tänan juhataja tere hommikust volinik tundub et president alijevi sõjas oponentide vastu ei ole mingisuguseid piiranguid mitte keegi ei tohi juhtida tähelepanu aserbaidžaani poliitikute ja ametnike äh, korruptsioonile mehman huseynov on ajakirjanik ja blogija teda on politsei äh, taga kiusanud aastaid, ta on nüüd äh, vanglas fabritseeritud süüdistustega, teda on piinatud, äh, süüdistused on selgelt poliitiliselt motiveeritud, tahetakse vaigistada järjekordne inimõiguste kaitsja. ja ka teisi inimõiguste aktiviste äh, on sarnaselt äh, süüdistatud. piirideta reporterid paigutavad äh, Aserbaidžaani saja kaheksakümne riigi seas ajakirjandusvabaduselt saja kuuekümne kolmandale kohale, seal toimub oponentide tagakiusamine, peksmine, piinamine Euroopa Liit samas räägib Aserbaidžaaniga läbi koostöölepingu üle, kus on juttu demokraatiast, õigusriiklusest äh, ja vabadustest sellised väärtused ei tohi jääda ainult paberile ja me ei tohiks sõlmida seda lepingut, kui äh, olukord Aserbaidžaanis ei muutu. seal tuleb äh, tingimusteta vabastada poliitvangid, see peab olema Euroopa Liidu Aserbaidžaani suhetes prioriteediks. Euroopa Komisjon peab äh, kasutama oma võimal-, võimekust äh, avaldada survet äh, härra Huseinovi ja teiste vangistatud ajakirjanike vabastamiseks, kui me nii ei tee, siis me loobume oma väärtustest ja põhimõtetest. Äh, härra Tänak järgmisena, palun. juhataja Mehman Huseinov mõisteti enam kui kaks aastat äh, tagasi süüdi fabritseeritud süüdistuste põhjal. ta on blogija, kes üritas tähelepanu juhtida võimukandjate korruptsioonile on äh, alati kahtlustatud, et äh, süüdistused tema vastu olid poliitiliselt äh, motiveeritud ja nüüd tundub, et enne tema vabanemist üritatakse leida uusi süüdistusi, millega hoida teda vanglas veel viis kuni seitse aastat. tegemist ei ole kaugeltki ühe isoleeritud juhtumiga, sel kuul on olnud viis sarnast juhtumit, kus on toodud päevavalgele uued süüdistused nende suhtes, kelle vanglakaristus on äh, lõppemas. Aserbaidžaanil on äh, kohutav olukord äh, ajakirjandusvabaduse indeksis, nad on seal saja kaheksakümne riigi seas saja kolmekümne kolmandal kohal, see on üks hullemaid kohti maailmas. mul on hea meel, et me saame selle juhtumi täna siin kojas tõstatada, arvestades eriti seda, et Mehman Hüseinov on osalisel näljastreigil ma kutsun üles äh, tema viivitamatule vabastamisele ja me peaksime kutsuma üles Aserbaidžaani parandama oma ajakirjandusvabaduse olukorda, arvestades seda, et tegemist on meie idapartnerluse äh, partnerriigiga. härra Urban, palun. suur tänu, juhataja Aserbaidžaanis ei ole korruptsioon mitte üks äh, probleemidest, vaid see on endeemiline probleem ja kõik, kes seda teemat puudutavad, maanduvad äh, vanglas. ja ka praegu, kui me siin räägime, on olukord selline, et kõigepealt äh, Mehman Husseinov mõisteti süüdi kaheks aastaks ja nüüd ähvardab teda uus süüdimõistmine ja vabaduse kaotus viis kuni seitse aastat ka tema keskendus äh, korruptantide paljastamisele. Aserbaidžaani äh, võimukandjad äh, reisivad Euroopasse, ostavad siin luksuskaupu, tegelevad rahapesuga, valimiste võltsimisega ja samas suruvad maha teisiti mõtlevad ajakirjanikud, siin on tegemist inimõiguste rikkumisega, maad üritatakse näidata positiivses valguses, aga samas surutakse maha oponendid. Petra Kramul kasutas Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmena oma mõjuvõimu, et skandaale kuidagi kalevi alla lükata, tema parteis on korruptsioon ka täiesti endeemiline. palju projekte Aserbaidžaanis on viidud ellu Euroopa vahenditega, samas aga neid vahendeid äh, kasutatakse ära. Aserbaidžaan asub äh, Lõuna-Kaukaasias ja Aserbaidžaani läbib äh, Magasi torujuhe, mis on üle tuhande seitsmesaja kilomeetri pikk. siin on äh, suur äh, pettuste oht äh, rahade mm, kasutamisel. meil on Lõuna-Kaukaasia koridori ka naftatranspordiks vaja, aga samas Aserbaidžaanis ei arvestada üldse inimõiguste ja vabadustega poliitilised äh, vangid on endiselt äh, vabastamata. on vaja võidelda seal pettuste ja rahapesu äh, ja hõimkondliku poliitika vastu. me peame tegema kõik selleks et äh, võtta midagi ette ka Petra Komorriga, kes äh, peaks lahkuma Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest, ta tuleks äh, süüdi mõista, meil tuleb kaitsta siin Euroopa väärtusi, vabadusi, eesmärke, vahendid, mis meil on, tuleb tarvitusele võtta ja astuda samme korruptsioonivastases võitluses. Rošake, palun tänan, juhataja, tere hommikust, volinik ja kolleegid. on kurb, et me jällegi räägime halvenemast inimõiguste olukorrast Aserbaidžaanis. president äh, Alijevi ähm, äh, juhtimisel ja äh, asepresidendi, tema naise juhtimisel toimub see kõik. aktiviste nagu Mehhaman Husseinov vangistatakse, piinatakse ja selline äh, teisiti mõtlejate äh, mahasurumine, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ja kodanikuühiskonna aktivistide oma, on seal äh, laialt levinud ja meil tuleb arutada, mida meie saame praegu kõige paremini teha. partnerlusleping mõne riigiga ei saa mööda vaadata sellest, et meil tuleb mõista hukka inimõiguste rikkumine kõige karmimalt. Aserbaidžaan oli äh, maailma ajakirjandusvabanduse indeksis äh, saja kaheksakümne riigi seas saja kuuekümne kolmandal kohal, kümme ajakirjanikku on vangis, paljud äh, blogid ja veebisaidid on blokeeritud ja osad riigi kõige taiplikumad inimesed on lahkunud sellepärast, et nende turvalisus oli ohus, nende peresid ähvardati ja me oleme näinud, kuidas on varasemalt äh, lekitatud äh, piinlikke eravideosid ja samuti me näeme, kuidas ajakirjanikule Kadia Ismailovale on äh, määratud kahe tuhande kolme euro suurune trahv ähm, niimoodi kiusatakse taga ka teisi ajakirjanikke, inimõiguste kaitsjaid ja kodanikuühiskonna aktiviste. olukord on tõesti väga sünge, ähvardatakse ja kirjutatakse välja trahve ja nii edasi. see kõik läheb vastuollu Aserbaidžaani äh, kohustustega, mis ta on endale Euroopa Nõukogu liikmena võtnud ja samuti läheb see vastuollu Euroopa Inimõiguste Kohtu otsustega. kui me nüüd äh, oleme sõlmimas uut lepingut Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel, siis me meil tuleb kinnitada veel kord üle, et me oleme pühendunud äh, selles lepingus demokraatlikele reformidele, õigusriiklusele ja samuti inimõigustele ja põhivabadustele. Need põhimõtted peavad olema lepingu keskmes, me ei saa nendest üle ega ümber vaadata ja komisjonil on vaja lepingule ka meie koja toetust hilisemas faadis, nii et kui me tahame uuendada oma partnerluslepingut, aga samas inimõigusi süstemaatiliselt rikutakse, siis me ei oota ei rohkemat ega vähemat kui seda, et komisjon ja nõukogu nagu asepresident Mogherini mõistaksid hukka inimõiguste rikkumised Aserbaidžaanis kõige karmimalt ja liituksid meiega, kutsudes üles Aserbaidžaani vabastama ajakirjanikke ja teisi poliitilisi vange. suur tänu, järgmisena proua Koomes, kaks minutit. About... kui me räägime inimõigustest ja õigusriigist, mis on aluseks meie tegevusele ja ka meie tegevusele kolmandate riikide suunal, Äh, läbi kokkulepete ja Aserbaidžaaniga meil on käimas läbirääkimised, see ei ole puhas retoorika, see on seotud inimestega, nagu teie, volinik Malmström, nagu Federica Mogherini, kes peavad oma töö tegema, tagama, et see nii toimib. Aserbaidžaani juhtum on täielik skandaal, see, mis seal toimub. ja nagu Mehman Hüseinovi juhtum näitab, võiksime mainida ka paljusid teisi aktiviste Nakatšai, Izmailov, Magebov, kes rööviti Gruusias, et viia ta Aserbaidžaani, teda seal vanglas piinata, sest need vaprad inimesed rääkisid korruptsioonist, mida teostab Alijevi režiim, see on lihtsalt kohutav. et vaatamata kõikidele põhimõtetele Need, kes äh, läbirääkimisi läbi viivad ja kes tahavad parlamendi nõusolekut, teevad tegelikult vastupidist. me oleme oodanud, et nad täidaksid meie põhimõtteid ja hindaksid ratsionaalselt olukorda. ja olukord on täpselt selline, nagu kolleegid siin on kirjeldanud. ja Mehman Hüseinovi juhtum näitab, milline sel tasandil on surve avaldamine ja milli-, mida see, need inimesed peavad läbi tegema. sellel nädalal üks meie kolleeg Nikolai levitas me-, meie seas kirja. ta oli sunnitud seda, seda kirja kirjutama, sest kui te seda näete, see tuletab mulle meelde neid kirju, mida kirjutasid inimesed Salasari režiimi ajal minu koduriigis ja, ja mida Šašesko režiimi ajal kirjutati kus on öeldud, et kõik on hästi, et kus tehakse, üritatakse meid äh, veenda, et tänast resolutsiooni ei tuleks maha, tuleks vastu võtta. ja mida ütles kolleeg Urban Crespo? korruptsioon Euroopa Liidu sees nagu, nagu Laundramati juhtum näitab, rahapesu juhtum Aserbaidžaani puhul, me nägime aastal kaks tuhat kolmteist Aserbaidžaani valimistel mis olid režiimi poolt ära ostetud. küsimus ei ole mitte ainult Aserbaidžaanis äh, korruptsioonivastaste võitlejate toetamises. küsimus on Euroopa Liidus endas. Äh, ja nüüd proua Zovko-Željana. suur tänu. president, volinik. alustuseks tahaksin tänada kolleege konsultatsioonide eest Mehman Hüseinovi teemal. olen rahva, olen Aserbaidžaani raportöör ja, ja, ja Euroopa Parlamendi läbirääkija selle resolutsiooni osas. see, antud resolutsioon rõhutab kahepoolsete suhete olulisust Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel. peame partnerluskokkuleppele Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani vahel suurt tähelepanu pöörama äh, inimõiguste teema peab olema uue kokkuleppe keskmeks. Mehmen Hüseinov on korruptsioonivastane blogija ja Reporterite Vabaduse ja Turvalise Instituudi direktor, ta mõisteti kaheks aastaks vanglasse pärast seda, kui ta avalikult rääkis oma halbadest kogemustest politseiga, kui ta oli kritiseerinud ametnikke. ja kaks ja seda kaks kuud enne oma, tema vabastamist nüüd äh, on äh, oht, et tema vanglakaristust pikendatakse äh, viieks-seitsmeks aastaks, me kutsume üles teda otsekoheselt vabastama ja anda talle professionaalset arstiabi. meie eesmärgiks on saata sõnum, et Euroopa Liit ei kavatse, ta ei kavatse lõpetada koostööd Aserbaidžaaniga, kuid see on märk sellest, et me soovime jätkata koostööd, kuivõrd me oleme ainsad, kes suudavad aidata seda riike äh, ja toetada õiguste tugevdamist. ma kutsun üles vabastama kõiki süümevange. Euroopa Liit peab jääma nende põhimõtete juurde, milleks on sõnavabadus kõikide nende riikide puhul, kellega ta teeb koostööd. me ei räägi ainult Aserbaidžaanist, vaid kõigist kolmest riigist, kellega Euroopa Liit teeb äh, koostööd nii et me täidaksime kõiki Euroopa Liidu põhimõtteid. seda ei tohi kasutada selektiivselt. resolutsioon on väga hea, sest siin räägitakse Aserbaidžaani positsioonist ja sõnavabadusest rääkides on Aserbaidžaan saja kuuekümne kolmandal kohal ajakirjandusvabaduse indeksis, saja kaheksakümne riigi kohal, see on traagiline. mõju ostmine ajakirjanduse piiramine on murettekitav, see tuleb lõpetada. oota, et Mehman Hüseinovile antakse abi, et ta vabastatakse, endale antakse arstiabi ja soovin, et vabastataks kõik poliitvangid, süümevangid, sest on lubamatu kahe, kahe, see on lubamatu kahekümne esimesel sajandil. koostöö partnerriikidega peab tuginema ühistel väärtustel nagu sõnavabadus, härra president, proua volinik. selle üle ei ole võimalik kaubelda. miks kõige? see peab olema Euroopa Liidu aluseks meie suhete, aluseks kolmandate riikidega, sõltumatult äh, millisest, millise piirkonnaga on tegu ja selle nimel ma ka võitlen nii kaua, kui olen parlamendi liige. suur tänu ja nüüd härra Stetsina. suur tänu, president. kutsun otsekoheselt vabastama Mehmen Hüseinovit, kes peab näljastreiki Aserbaidžaanis, võitleb ebaõigluse vastu, kuid neid on ka teisi, teisi süümevange. tuletaksin meelde Afgan Muhtarli juhtumit, kes rööviti salateenistuste poolt äh, Gruusias. see näitab, et režiim ei tegutse mitte ainult enda territooriumil, vaid režiim ekspordib oma mõju erinevatel viisidel, näiteks äh, härra Muhtarli röövimise läbi. on teisi viise, kuidas opos-, oponente taga kiusata näiteks Interpoli kuritarvitamine, nad soovivad, et antaks välja need, kes on põgenenud režiimi eest ja taotlenud kaitset mujal. Venemaa ja Hiina äh, kuritarvitavad Interpoli üsna sageli. Interpol loomulikult võitleb selliste poliitiliste oponentide väljasaatmise vastu ja tugineb artiklil kolm omaenda kodukorras, kus öeldakse, et Interpol ei sekku kunagi poliitilistesse juhtumitesse seda artiklit kasutatakse ka siis, kui Interpol keeldus kolme parlamendiliikme arreteerimisest, mida soovis Baku. ta on soovinud kaitsta sõnavabadust, mõttevabadust Aserbaidžaanis. üks võimalus oleks toetada Euroopa vabaühendusi, kes tegelevad kõigi Aserbaidžaani küsimustega. suur tänu! ja nüüd proua Post. suur tänu, president! tere hommikust, volinik, kolleegid! see on kolmas inimõiguste äh, resolutsioon Aserbaidžaani kohta meie käesoleval ametiajal. on aeg, et Aserbaidžaani valitsus võtaks meie soove tõsiselt. ma nõuan otsekohaste tingimusteta äh, Mehman Hüseinovi vabastamist ja samuti teiste vangistatute puhul äh, advokaadid, korruptsioonivastased aktivistid, sõltumatud ajakirjanikud, blogijad, kõik kõik need on, need inimesed arreteeriti, neid on piinatud vanglas selle pärast, et nad on kasutanud oma sõnavabadust ja selle eest, et nad on kritiseerinud valitsust. see ei ole kuritegu. kas Aseri, ma ütleksin Aserbaidžaani ametnikele, see on õigus. mõned need inimesed on kümneks aastaks mõistetud vangi ainult sellepärast, et nad on uurinud või protesteerinud korruptsiooni vastu Euroopa Liit ei saa vaikida, kui meedia ja sõna, meediat ja sõnavabadust alla surutakse. me ei saa äh, meelevaldseid arreteerimisi, kuri, kuritarvitamisi toetada, see puud-, puudutagu see siis LGBTI inimesi või poliitvange. Euroopa Liit peaks astuma sellisel juhul samme, võtma sanktsioone režiimi vastu. Euroopa Komisjon ja finantsüksused peaksid peatama kogu rahastamise Aserbaidžaani riigistruktuuridele, ettevõtetele ja ühisettevõtetele, aitäh! suur tänu! härra Karin, poolest minutit. president, volinik, kolleegid, suur tänu! juhin Lõuna-Kaukaasia delegatsiooni ja oleme näinud olulist muutust meie suhetes Aserbaidžaaniga. kuu kuu järel, aasta aasta järel edusammud tagamaks, et tugev partnerlus Euroopa Liidu Aserbaidžaani vahel kergiks esile. tegelikult äh, on see, oleme edasi liikunud hüpetega. Euroopa Liit on inimõiguste ja sõnavabaduse kaitse kogu maailmas ja Euroopa Liit ei tohiks mitte kunagi jätta tähelepanuta äh, ühegi inimese väärkohtlemist ühegi valitsuse poolt, ükskõik kui oluline ja kui märgatav on edasiminek rahvusvaheliste kokkulepete kontekstis, kuid me ei tohi kunagi unustada inimesi. mõeldes nendele inimestele, on resolutsioonis palju sellist, mida meie parlament peab oma sõnumitest tugevdama, kutsudes komisjoni ja välisteenistust üles Äh, nõudma, et Aserbaidžaan annaks piisavalt kaitset äh, kuritegude ohvritele, et saaks arstiabi, äh, koht, õigusabi. et seda saaksid kõik need isikud, keda resolutsioonis mainitakse. tugev suhe, mille oleme Aserbaidžaaniga üles ehitanud, on andnud ka juba tulemusi, andnud ja me oleme saanud ka delegatsioonina külastada härra Hüseinovit, see on positiivne äh, märk olukorra lahendamise võimaluste kontekstis. kolleegid, meie suhted peavad alati peegeldama meie väärtusi. samuti tuleb ka alati austada kõiki meie partnereid, suur tänu. nüüd proua Nikolai. suur tänu, president raportöörina Euroopa Parlamendi poolt Aserbaidžaani teemal tahaksin Äh, ütelda järgmist. meil on kolm resolutsiooni, kus me räägime inimõiguste olukorrast. Euroopa Liidu Aserbaidžaani raport on, on, on arenenud positiivses suunas. valmistame ette partnerluskokkulepet. ma arvan, et see on hea võimalus sisulist arutelu pidada selle üle, millised on Euroopa Parlamendi sammude mõjud kolmandate riikide suhtes. me oleme alati lähenenud sellele heauskselt, oleme seadnud eesmärgiks konstruktiivse dialoogi ja pidage meeles, et oleme olnud ka edukad inimõiguste vallas, nagu härra Tomatovi puhul oleme üritanud asju lahendada mittekonfliktselt. ka Euroopa Parlament on astunud samme demokraat-, diplomaatia ja järjepideva dialoogi kontekstis. sada nelikümmend kuus inimest on vabastatud ja see on väga hea oleme Äh, faktidega tutvunud, äh, Raadio Vaba Euroopa olukorraga tutvunud, kuid äh, sain ka selgitusi selle kohta, on tehtud avalikke avaldusi mm, ametivõimude poolt ja meile on öeldud, et toimus rünnak ühe inspektori suhtes, varitsusrünnak ja samuti härra Hüseinov on pidanud näljastreiki, see on ka leidnud kinnitust, kolleegid. ma arvan, et kui me resolutsiooni koostame, mis on suunatud inimõiguste kaitsele kolmandas riigis, siis eelkõige peavad meil olema selged andmed, kuulame kõiki osapooli, sest see on osa demokraatlikust vaimust, me ei tohiks eelistada ühte infoallikat mõne teise arvel alati on oht, et äh, puutume kokku väärinfoga, libauudistega. seda reeglit peaksime kindlasti rakendama, vastasel korral võib see mõjutada halvasti meie diplomaatilist tegevust. Sorry, do you accept the blue? kas nõustute vastama sinise kaardi küsimusele? Madam Anna Gomes, proua Nikolai, kas te olete nõus et on täiesti lubamatu, et Aserbaidžaani režiim ostab ära Euroopa poliitikaid nagu Pedro Agramonti, kes on nüüd Hispaanias senaator, ilma igasuguse uurimiseta äh, tema korruptsioonijuhtumite kohta, kas te olete nõus, et see tohutult kahjustab Euroopa poliitikute usaldusväärsust, Euroopa Liidu tegevust, kui poliitik kuid on võimalik režiimi poolt ära osta, nagu seda teeb president Alijev. aitäh, Anna. olen sinuga täiesti nõus. ma ei tea, mis oli Hispaania poliitiline olukord, kuulen sellest esimest korda. loodetavasti saame sellesse selgust tuua. ma loodan, et tegemist ei ole ainult äh, väitega selle poliitiku suhtes. on selge, et see ei ole aktsepteeritav. aga me peame hääletama, tuginedes äh, arusaamisele, millised on positiivsed menetlused, inimesi ei tohi heita vanglasse. me peame tegema midagi käega kasutavat kodanike jaoks. ja nüüd härra Castaldo üheks minutiks. Ah, proua Haudala. kaks minutit. lugupeetud juhataja. see väga äh, oluline ja uhke Lõuna-Kaukaasia rahvas äh, on tähistanud äh, nüüd aasta tagasi vaevu oma sajandat iseseisvuspäeva. ja mis juhtus? see tseremoonia raames neli iseseisvus Äh, liikumise esindajad peeti kinni. tegemist on äsja uuesti loodud vabariigiga, äh, mis soovib saada olulise rolliga rahvusvahelisel areenil, kellel on teatud suhted Euroopa Liiduga, äh, aga see vabariik peaks ka oma kodanike vabadusi ja õigusi kaitsma alati, aga see nii ei ole ning tõesti, ma ise tunnen, et meie Äh, minul endal on äh, tugevad suhted selle riigiga, minu enda äh, vanaema sündis Bakuus kaks tuhat kuusteist ning tema räägib Bakuus oma lapsepõlvest suurepäraseid mälestusi. me peame olema teadlikud sellest, et samas, kui me tugevdame lepingulisi äh, suhteid Aserbaidžaaniga. Aserbaidžaan ise kahjuks äh, pöörab selja oma rahvusvahelistele lubadustele OECD-s, äh, Euroopa Nõukogus ning Euroopa Nõukogu inimõiguste volinike ning ähm, OECD meediavabaduse esindaja tunnevad tõsist muret olukorra pärast, eriti praegu siis härra Husseinovi äh, olukorra pärast. Euroopa Parlamendina Äh, peame pöörduma komisjoni ning välisteenistuse poole ja nõudma, et nad andaksid endast kõik selleks, et kui Aserbaidžaani valitsus soovib tihedamaid suhteid Euroopa Liiduga, siis nad peaksid tingimusteta ja koheselt vabastama poliitvangid, muuhulgas ka härra Mehman Husseinovi. suur aitäh ja nüüd äh, tundub, et äh, kolleeg Kastaldot ei ole, kui ta tuleb, siis küll ta sõna saab härra Colombier, palun, kaks ja pool minutit. jah, lugupeetud juhataja. neljapäeva hommikustel ähm, ähm, me räägime nüüd täna siis Mehman Husseinovist. tõepoolest, talle mõisteti kaheaastane vanglakaristus, sellepärast et ta mõistis hulka Aliievi autoritaarse režiimi ja tegemist on autokraatse režiimiga, aga milline on Euroopa positsioon siin? kuusteist novembril kaks tuhat kuusteist nõukogu andis komisjoni mandaadi pidamaks läbirääkimisi üldise lepingu üle Aserbaidžaaniga. seitsmendal veebruaril kaks tuhat seitseteist algasid läbirääkimised pärast Alijevi külaskäiku äh, siin. jaanuaris äh, kaks tuhat kaheksateist kiideti heaks uued äh, partnerluse mm, prioriteedid, muuhulgas tahetakse pehmendada viisarežiimi me teame, et Euroopa mm, esindajad tahavad äh, Euroopa rahvad ning riigid viia uude külma sõtta Venemaa vastu ning selleks ikka kasutatakse ära erinevaid võimalusi killustamaks Euroopa kontinenti ning nagu öeldud, ei kõhelda ka üha tihedamate suhete sõlmimisest äh, Baku režiimiga. me teame, et äh, praegu ehitatakse Aserbaidžaani ning Euroopa Liidu liikmesriikide vahele äh, gaasitoru. Äh, meie varustamine peaks käima aga läbi Venemaa pigem. tundub, et kütuse hõng on meie jaoks kallim kui inimõigused. meie kolleeg Nikolai, kes on raportöör, uue kokkuleppe osas Aserbaidžaaniga. Äh, tema arvamus huvitaks mind väga. Äh, Prantsuse päevaleht Liberatsioon äh, räägib inimõiguste rikkumisest Aserbaidžaanis. Junisse Zahharovi olukorrast ning tahaksin viidata sellele Aserbaidžaani artiklil ning seal viidatakse ka Aserbaidžaani ajakirjanduse artiklile. mida arvab ALDE tegelikult sellest? sellepärast, et nemad on need, kes ikka tahavad meile demokraatia õppetunde anda, meie ise ei unusta seda, et äh, Mägi-Karabahhi äh, äh, rahvas kannatas kõvasti Baku režiimi all. Ähm, meie jaoks on ikkagi Armeenia rahvas kannatanud, nii et lõpetagem ometigi igasugused lähenemiskatsed praeguse režiimiga. suur aitäh ja palun, härra Šugur suur aitäh! kahjuks on olukord kurb, vastavalt Amnesty Internationalile on praegu üle saja poliitvangi Lõuna-Kaukasuse riigis, kus režiim eh, kontrollib samuti ajakirjandust. vastavalt eh, vangistuses oleva blogipidaja inimõiguste aktivisti venna sõnadele, eh, kes praegu on näljastreigil, on kõik inimõiguste eest võitlejad ja ajakirjanikud vähemalt aasta või paar veetnud vanglas Aserbaidžaani võimud esitavad uusi süüdistusi vangide vastu ning eh, niipea, kui nende vanglakaristus lõpeb, me teame, et see on viies juhtum juba viimastel kuudel. Aserbaidžaan on pikka aega üritanud eh, peitu pugeda läänemaailma eh, kriitika eest ning kasutanud oma positsiooni kui positsiooni võitluses terrorismi vastu ning samuti alternatiivina Venemaa gaasile aga samuti on teada, et äh, kasutatakse kingitusi ning äh, äh, välisreise selleks, et üritada kriitikanooltest pääseda. me peaksime aga inimõiguste teema seadma uue kokkuleppe sõlmimise arutelude keskmesse. praegu me nõuame, et härra Husseinov koheselt ning tingimusteta vabastaks ning et Aserbaidžaani võimud äh, võtaksid tagasi kõik süüdistused tema vastu. me peame samuti nõudma kohe selle ning tingimusteta äh, kõikide poliitvangide, äh, ajakirjanike, inimõiguste kaitsjate ning kodanikuühiskonna aktivistide vabastamise. aitäh! suur aitäh ning proua Grapini, kaks minutit. suur aitäh! lugupeetud juhataja, eh, volinik, daamid ja härrad, alguses tahaksin ära ütelda, et tegemist on vajaliku resolutsiooniga. ja me peame Aserbaidžaani valitsusega arutama inimõiguste kaitsjate õiguste rikkumist, kuid samuti on oluline, et me räägiksime dialoogist Aserbaidžaaniga mitte ainult inimõiguste rikkumise küsimuses, vaid samuti terrorismivastases võitluses, regionaalses stabiilsuses ning eh, manipulatsioonis, mille vastu on samuti vaja võidelda. demokraatlike põhimõtete osas on eh, ju Aserbaidžaan Euroopa Nõukogu liige ning eh, jah, tõepoolest on muresid. massimeedia küsimustes. Euronesti Parlamentaarne Assamblee peab sellega tegelema, mina olen ka selle liige ning see on asi, millega me peame edasi töötama. peame arendama ka idapartnerlust, aga kõik riigid, mis idapartnerluse liikmed on, peavad mõistma, selliste resolutsioonide olulisust, mille, mida me täna arutame. tegemist on tasakaalustatud resolutsiooniga siin räägitakse õigetest asjadest, inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, aktivistide vabastamisest. ma arvan, et Aserbaidžaan peaks valima Euroopa, Euroopa tee ja ma tahaksin toonitada, et riik on see, keda me süüdistame, mitte kodanikke. inimõiguste rikkumise eest on ikka riik vastutav me peame Bakuga koostööd, koostööd tegema, neid küsimusi arutama, ma arvan, et Aserbaidžaan, Aserbaidžaani kokkulepe peaks edasi kestma. suur aitäh, härra Temesmaaker, üks minut. suur aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid. osad siin viibivatest kolleegidest üritavad ilustada seda, mis Aserbaidžaanis toimub jah, edusamme on saavutatud, aga kahjuks Aserbaidžaanil on ikkagi blogipidajate ähm, kinnipidamise osas väga kurvad rekordid äh, rahvusvahelisel areenil. sada viiskümmend poliitilist vastast ning ajakirjanikku on praegu trillide taga. rahvusvaheline üldsus nõuab äh, praegu noore aktivisti Mehmanu Husseinovi vabastamist äh, ta on olnud väga kriitiline ning läbi sotsiaalmeedia osalenud arutelus. tegemist on peegliga režiimi jaoks, aga tegemist on täiesti, äh, tegemist ei ole süütu näitega, me näeme, et Aserbaidžaan langeb vaesusesse, aga samas ähm, võimulolijate klikk äh, üha rikastub äh, Äh, Mehman Husseinovi vastu esitati süüdistused, ta mõisteti kaheks aastaks vangi, äh, siis esitati uued süüdistused, äh, nüüd on vangistus ette nähtud seitsmeks aastaks me peame jätkama läbirääkimistega, aga me ei tohi seda teha ilma, et me ei pööraks tähelepanu inimõigustele ning kodanikevabadustele. proua Paake, palun kaks ja pool minutit. suur aitäh! vaba ja tegutsev ajakirjandus on hädavajalik selleks, et demokraatia saaks hästi toimida. kui poliitikud võivad tegutseda ilma, et nende üle kontrolli kehtestatakse, siis distants rahva ning esindatute vahel kasvab, korruptsioon võib sellele lihtsalt järgneda. Aserbaidžaani puhul on tulemused kehvad saja seitsmekümne kuues on äh, ajakirjandus vabanduse osas maailma tasemel äh, Aserbaidžaan ning Mehmanussenovi juhtum näitab seda, äh, mis juhtub nendega, kes üritavad võidelda korruptsiooni vastu Aserbaidžaanis ning tema mõisteti vang-, Äh, vangi sellepärast, et mõistis korruptsiooni hukka. Äh, piirideta reporterid on ütelnud, et ta võib selle surra, sellepärast et ta on näljastreigi alustanud. paljud on veel liitunud tema näljastreigiga. aeg on kätte jõudnud, et poliitikud võtaksid kuula rahvast eh, ning eh, eh, võitleksid demokraatia puudujääkide vastu ning tagaksid vaba ajakirjanduse kogu riigis, aitäh! suur aitäh, härra Kelly! suur aitäh ka mina nõuan mõistan hukka praeguse olukorra aserbaidžaanis kus valitsus rikub põhiõigusi vab- ja ajakirjandusvabadust valitsuse kritiseerimise keelustamine on vastuolus meie nõuetega samuti mõistan hukka et poliitilised aktivistid ning ajakirjanik kelle uue, kogu aeg mõistetakse uusi süüdistusi eh, nende vangikaristuse lõppedes, nii et seda aina pikendatakse. Aserbaidžaan osaleb Euroopa Liidu idapartnerluses ning eh, Euroopa Nõukogu liikmena eh, antud lubadusi tegelikult Aserbaidžaani võimud ei täida. sellest tulenevalt ma pöördun Aserbaidžaani valitsuse poole, nõuan, et nad täidaksid oma rahvusvahelisi kohustusi ning samuti täidaksid Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid ja et valitsus tagaks nende õigused, kes on valedel alustel vangistatud, eriti puudutab see härra Husseinovit, keda juba mainisid teised ning kes on näljastreigil detsembrist kaks tuhat kaheksateist. selektiivne kriminaalmenetluste läbiviimise praktika tuleb lõpetada ning äh, välja jätta põhjus, milleks on kriitika valitsuse vastu. õigusriik, demokraatia, inimõiguste kaitse on need, mida me peame nõudma, kui tahame lähemaid suhteid. suur aitäh ning nüüd palun Julie Wood, kaks minutit Euroopa Liidu positsioon Aserbaidžaani osas äh, peab olema palju kindlameelsem. kodanikuühiskond tegutseb äärmiselt vaenulikus õhkkonnas, vabaühendused pannakse kinni, sõltumatud öö, äh, sõnavõtjad kas peavad eksiili minema või vangistatakse. Äh, Mehman Hussein on kahekümne kolmandat päeva näljastreigil, tema olukord on murettekitav, ta on korduvalt ka öö, piinamist kannatanud öö, viimastel kuudel on murettekitavalt äh, maailmas äh, äh, naljastreikide arv kasvanud Kurdistanis, Iraanis ja samuti inimesed peavad võtma lootusetuid meetmeid, kõrge esindaja olukord on kiireloomuline ja see nõuab, et te tuleksite välja avaliku avaldusega ja nõuaksite, et Aserbaidžaani võimud koheselt ja tingimusteta vabastaksid Meemani. Euroopa Liit peab näpuga näitama kõikidele riikidele, kes rikuvad oma inimõiguste alaseid kohustusi, hoolimata sellest, millised majanduslikud suhted meil selle riigiga olla võivad. samuti pöördun Euroopa Liidu ning liikmesriikide poole ja nõuan sanktsioonide kehtestamist mitte ainult presidendile, vaid samuti tema ministritele, kes siiani eh, ei ole eh, millegi all, eh, millegipärast vastutust kandnud suur aitäh, läheme nüüd edasi vaba mikrofoniga, kaks kolleegi härra Faria, palun, sõna on teil. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik. kahjuks ei ole tegemist üksikjuhtumiga, Aserbaidžaani võimud on äh, Äh, pidevalt vähendanud äh, ruumi, kus tegutsevad ähm, korruptsioonivastased võitlejad, äh, vaba ajakirjandus ning poliitilised aktivistid. see ei ole mitte esimene kord, kus me Aspersiani kohta siin kojas resolutsiooni vastu võtame ja nüüd lõpuks on tõesti küllalt me peame nõudma, et tagakiusamised kodanikuühiskonna esindajate vastu lõpetatakse ning võimaldataks äh, vabal ajakirjandusel tegutseda ning koheselt tuleb vabastada härra Husseinov ning kõik teised poliitvangid ning aktivistid. Euroopa peab selgel seisukohal olema ning kaitsma sõnavabadust ning nõudma kodanikuvabaduste kaitset, sellepärast et need on Euroopa Liidu enda alustaladeks. inimõigused, lugupeetud volinik, ei ole kaubaartikkel ning nende rikkumine Eh, tähendab seda, et me peame finantstoetuse lõpetama Aserbaidžaani režiimile, suur aitäh! suur aitäh teile, härra Pospišil, palun! suur aitäh, lugupeetud juhataja, volinik! mina sooviksin nõustuda kõikide kolleegidega, kes nõuavad, et meie seisukohad oleksid ühesed Aserbaidžaani ning härra Husseinovi osas, aga mina olen ka endine justiitsminister ning ma usun, et me peaksime Aserbaidžaani kritiseerima ka muudes küsimustes, õigusriik ei toimi selles riigis väga hästi kaks tuhat seitseteist toimus äh, ametikohtade reform justiitsvaldkonnas ning üheksakümnest advokaadist tegelikult ei saa selle alusel enam oma tegevust jätkata, see tähendab seda, et ei ole enam sõltumatut äh, sõltumatud iseseisvaid ameteid, äh, ametikohti aktiviste ei esindata äh, enam hästi. sõltumatute advokaatide olemasolu on samuti väga oluline selleks, et oleks võimalik kaitsta neid, kes Aserbaidžaanis kohtu ette lähevad, seda seal praegu ei ole. kritiseerigem ka seda reformi, mis seal aset leidis. proua volinik jah, suur aitäh, lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, aitäh, et andsite võimaluse jällegi arutada inimõiguste äh, küsimust Aserbaidžaanis. me hoiame silma peal sellel, mis seal toimub, millised on viimased arengud ka Mehman Huseinovi puhul juba kaks tuhat seitseteist hakkasime sellega tegelema, siis tulime välja avaldusega ja tahaksin kasutada võimalust ja ütelda, mis me oleme teinud nüüd viimastel päevadel pärast Euroopa Liidu delegatsiooni visiiti Bakuusse ning tänu koostööle Aserbaidžaani võimudega Euroopa Liidu delegatsioon koos viie liikmesriigi missiooniga külastas härra Husseinovide vanglas. Äh, külaskäik leidis aset eelmise nädala lõpus ning me nägime, et tema elu ei ole koheses ohus, ta saab ähm, ravi ning ta on lõpetanud oma näljastreigi. küll aga usume nagu teiegi, et uued süüdistused tema vastu äh, ehk siis ta olevat solvanud vanglatöötajad, mm, ei ole tõsiseltvõetavad ning mm, samuti oleme teadlikud sellest, et on ka teisi aktiviste, kes näljastreiki peavad, teeme tööd advokaatide ning oma teenistustega, teame ka, et Punane Rist on külastanud neid aktiviste. viimastel aastatel on Euroopa Liit väga suurt rõhku pannud inimõiguste olukorrale Aserbaidžaanis, me teeme seda läbi poliitilise dialoogi selle riigiga, muuhulgas kõrgetasemelistel kohtumistel Euroopa Liidu, Aserbaidžaani justiitsküsimuste ja inimõiguste alakomisjonis ühise partnerluse eesmärgi, nagu eelmise aasta juulis kokku lepiti, toonitavad seda, et õigusriik ning inimõigustest kinnipidamine ning põhivabaduste austamine on võtmetähtsusega meie suhetes. uus Euroopa Liidu Aserbaidžaani kokkulepe, mis on läbirääkimistel, nõuab õigusriiki, demokraatlikke reforme, head valitsemistava ning inimõigustest ja põhiõigustest kinnipidamist me kõik oleme teadlikud sellest, kuivõrd suured on väljakutsed seoses inimõiguste ning põhiõigu-, põhivabaduste kaitsmisega Aserbaidžaanis. ma usun, et me peaksime aga käsitlema neid läbi eh, dialoogi ning seda muuhulgas läbirääkimiste raames uue kokkuleppe üle. meile on vaja kommunikatsioonikanaleid selleks, et üles ehitada vastastikust usaldust ja selleks, et me saaksime oma huve ning väärtusi kaitsta Aserbaidžaanis. kui me oma eh, dialoogi jätkame valitsusega, siis jätkame samuti koostööd kodanikuühis-, valdkonna esindajate ning inimõiguste kaitsjatega selleks, et ka nende muredel silma peal hoida. me endiselt nõuame põhiõiguste, inimõiguste kaitsmist igas dialoogis ning muuhulgas tõstatame küsimuse ka justiitsasjade ning inimõiguste kohtumisel viiendal veebruaril Bakuus. me samuti jälgime seda, mis me Man Huseinovi juhtumist saab ning teistest ajakirjanikest, ehm, kes on praegis äh, vangistuses ja kindlasti hoiame ka kõiki teid kursis. suur aitäh teile, lugupeetud volinik. sellega on praegune arutelu lõppenud, nagu teate, hääletame täna ja nüüd läheme edasi. punkt, respektiiv de.... järgmine päevakorrapunkt. teemaks äh, Sudaan härra Tänakil on poolteist minutit inflatsioon on seal riigis sada kakskümmend kaks protsenti, valitsus on vähendanud äh, kütusepuu toetust, nüüd on alanud äh, massilised protestid, alguses äh, protestiti leiva ostmisjärjekordade vastu ja elustandardi languse vastu, nüüd juba protestitakse valitsuse vastu. president Omar al-Bashir üritab äh, nüüd jääda veelgi kauemaks ametisse pärast äh, kahtekümmet üheksat aastat võimul ja seetõttu protestid Khartoumis äh, jätkuvad. üle neljakümne inimese on kaotanud oma elu protestides, valitsus on ise tunnistanud kahtekümmet nelja surmajuhtumit. on ülim aeg, et al-Bashir astuks võimult kõrvale. ta on ainus ametis olev riigipea maailmas, keda tahetakse vahistada inimsusevastaste kuritegude eest rahvusvahelise kriminaalkohtu poolt, on kaks vahistamismäärust talle olukord on nüüd eskaleerunud, seal on suured julgeolekuväljakutsed piirkonnas niikuinii ja me peame sellele olukorrale kiiresti ja seetõttu reageerima. proua Veržia, kolm minutit, palun suur tänu. me oleme juba Sudaani teemal mitmeid resolutsioone vastu võtnud, viimane märtsis kaks tuhat kaheksateist, kus me rääkisime Salih Mahmud Osmani arreteerimisest. ta arreteeriti nüüd uuesti kurikuulsa julgeolekuteenistuse poolt, tema lähedased kardavad tema tervise pärast, eriti kuna tal on diabeet. ta on üks paljudest paraku. inimõiguste kaitsjad räägivad vähemalt kahe tuhandest äh, arreteeritust alates üheksateistkümnendast detsembrist äh, on kümneid surnuid piinatud ja seal detsembrist kaks tuhat kolmteist on toimunud äh, regulaarseid meeleavaldusi, peamiselt Hartumis. siiamaani räägiti äh, finants, räägiti majanduskriisist, naftatulude kahanemisest äh,, inflatsioonist tõepoolest kakssada kakskümmend kaks protsenti maailmas teisel kohal ning hinnad esmatarbekaupade hinnad on, on pidevalt tõusnud riigis, kus on juba nii suur puudus ja eelarve seitsekümmend protsenti suunatud sõjalistele kulutustele kõige muu arvelt, nagu tervishoid ja haridus näiteks. Detseb-, detsembris kolmekordistus leiva hind, leidsid aset esimesed meeleavaldused ja need algasid väljaspool pealinna ning levisid kogu riiki, kaasa arvatud Darfuri, kus Janjaweed on endiselt võimul väga kiiresti muutus kõik poliitiliseks. vabadus, õiglus on need asjad, mida nõuavad meeleavaldajad ning ähm, Bashir soovib aga muuta põhiseadust, kuigi ta on olnud võimul juba kakskümmend üheksa aastat. ja ja tema suhtes on mitu vahistamiskesku, kõik äh, opo-, oponendid ja erakonnad, kes on näiteks Kommunistlik Partei, kes äh, oma ruume pakkus, on represseeritud. Äh, on kutsutud nädalasele ülestõusule, see peaks algama täna Hartumise suurtes linnades rahu ja muutuste nimel. me oleme korduvalt hukka mõistnud Euroopa Liidu ja Sudaani kokkuleppeid rände või terrorismi vallas võitluse osas, kuidas teha koostööd sellise repressiivse riigiga ja kuidas me saame paluda neil tulla siia tuvastama kinnipidamiskeskustesse oma kodanik, kuidas saame neile edastada varustust, mida nad, mida nad saavad kasutada Sudaani rahva vastu, kaasa arvatud Darfuris. kõik rahastamine tuleb üle vaadata Euroopa Liidus selleks, et teha lõpp sellisele silmakirjalikkusele ja tahan kuue NGL-i fraktsiooni nimel väljendada täielikku solidaarsust kõigi nendega, kes, kes täna Sudaani tänavatel meelt avaldavad oma elu ohtu seades. suur tänu, kolleeg Valero, palun. kõigepealt ma tahaksin öelda, et rahumeelsed protestid peavad olema lubatud on loomulik, et äh, protestid äh, laienevad, kui äh, olukord inform-, inflatsiooni ja toiduainetega on niivõrd kohutav. Need protestid on levinud küladest kuni pealinna Khartoumi. inimestel peab olema võimalus protesteerida president al-Bashiri vastu, kes on kakskümmend üheksa aastat võimul. talle tuleb määrata järeltulija nüüd aga on protestide käigus äh, hukkunud juba nelikümmend viis inimest, nad on tapetud äh, sellepärast, et nad on avaldanud oma arvamust. sellised valitsuse meetodid kasutada vägivalda meeleavaldajate vastu, kasutada vägivalda oponentide vastu, äh, see tuleb hukka mõista. riigi julgeolekujõudude tegevus väärib hukkamõistu on vaja kinni pidada rahvusvahelistest standarditest ka inimeste kinnipidamisel ja süüdimõistmisel. relvastamata inimeste vastu äh, kasutati äh, relvi, see ei ole aktsepteeritav mitte üheski äh, riigis vastavalt Sudaani põhiseadusele ei saaks president al-Bashir enam järgmisel aastal kandideerida, aga sarnaselt teistele riikidele ta üritab äh, põhiseadust äh, muuta, et võimale jääda, kasutab äh, endale lähedal seisvaid juriste, et seda läbi suruda. kakskümmend kaks opositsioonierakonda ja rühmitust nõudsid, et president annaks võimu üle suveräänsele nõukogule ülemineku valitsusele ja määraks kindlaks demokraatlike valimiste kuupäeva nüüd äh, kui me vaatame sellest resolutsioonist äh, kaugemale, kui me räägime üldse olukorrast Sudaanis, siis minu kui rohelise jaoks on väga kurb, et äh, need meetmed, mida nad on seal praktiseerinud aastakümneid, mõjuvad väga negatiivselt keskkonnale. inimesed peavad põgenema oma küladesse, see on kõik äh, tingitud äh, sellest, et äh, Sudaan on niivõrd halvasti hallatud ja majandatud. härra Paet, kolm minutit, palun. suur tänu, austatud kolleegid, hoolimata mitu nädalat kestnud valitsusvastasest äh, protesteerimisest sudaanis ja hoolimata sellest et on äh, kutsutud president omar al bashiri tagasi astuma on äh, tema partei nimetanud ta presidendikandidaadiks järgmise aasta presidendivalimistel ja juhtivpartei pcb on öelnud et valitsus saab vahetada ainult valimistel aga fakt on see, et al-Bashir on äh, ainuke võimul olev president maailmas, äh, keda tahetakse vahistada inimsusevastaste kuritegude, sõjakuritegu ja genotsiidi eest, mis pandi toime Darfuris aga sellegipoolest äh, paljud riigid võtavad Davosili vastu Saudi Araabia, Katar, India, Hiina Nad äh, lubavad Bashiril reisida oma riiki, tervitavad teda ja toetavad teda selle asemel, et ta arreteerida. ja just äh, selline tegevusetus võimaldab al-Bashiril karistamatult äh, oma kuritegudega jätkata. nüüd on al-Bashir tegutsenud äh, selliselt, et üle kaheksasaja on arreteeritud, vähemalt kolmkümmend seitse on äh, meeleavaldustes hukkunud, massilised äh, tapmised ja arreteerimised, mis on suunatud meeleavaldajate, arstide, ajakirjanike vastu. vastutusele tuleks aga võtta nii need isikud, kes vastutavad varasemate kuritegude eest äh, Sudaanis, äh, kui ka need, kes vastutavad äh, praeguste tapmiste eest, on aeg lõpetada inimõiguste rikkumine, panna lõpp majanduskriisile ja hakata sealset ühiskonda ravima. Kienge, palun järgmisena. suur aitäh! meie tähelepanu on pööranud, pöördunud nüüd Sudaanile, tegemist on ühe Äh, suurima Aafrika riigiga. hiljutised uudised aga on väga halvad. Äh, samas, äh, kui suur osa maailmas tähistas uue aasta saabumist, siis Sudaani kodanikud olid tänavatel ja väljakutel ning avaldasid meelt ostujõu langemise alla. sellele eelnes kõigepealt bensiini hinnatõus, siis leiva hinnatõus ning hind kolmekordistati me näeme, et väga palju on tekkinud meeleavaldusi, see on ohtu seadnud haabra ähm, sotsiaalse tasakaalu, mis suudeti saavutada. majanduslik olukord ei ole soodne, sellest äh, hoolimata, et Sudaanil on palju ressursse ikkagi äh, Sudaan äh, kord on suhteliselt rahumeelne, kord jällegi on äh, kord olukord eriti karm kodanikele, sellega kaasneb nälg. see tuleneb eelkõige just kehvast valitsemisest ning sellega kaasnevad sotsiaalsed konfliktid ning repressiivne tegevus korrakaitsejõudude poolt hinda, kõrget hinda selle eest maksavad aga mitte ainult meeleavaldajad, vaid samuti opositsiooni esindajad sellega me näeme, et äh, Sudaanis valitseb äh, kurb tõsiasi, milleks on poliitiliste äh, sõnavabaduse allasuurimine, mida legitiimselt lootusetus olukorras olevad kodanikud soovivad teha. Khartoumi valitsus peab prioriteetsena tagama oma riigi arengu ainult läbi majandustegevuse arengu riigis ning läbi mõistliku poliitilise õhkkonna loomise on võimalik rahustada meeleavaldusi. siin on oluline toonitada poliitilise dialoogi rolli. me soovime, et poliitilist dialoogi edendatakse just nüüd pärast uue koalitsiooni loomist. samuti tuleb vabastada Saharovi auhinna saanud Mahmud Osman ja kõik teised vabamõtlejad Ähm, Khartoumi ülikooli professorid, ajakirjanikud ning inimõiguste kaitsjad selleks, et Sudaanist saaks demokraatlikum riik. suur tänu, härra Kelam, poolteist minutit, palun. suur tänu, äh, juhataja, volinik. Sudaan on olnud iseseisev kuuskümmend kolm aastat kolmkümmend aastat tagasi tuli võimule kindral Omar al-Bashir. ta saatis äh, laiali poliitilised parteid ja viis riiklikul tasandil äh, sisse islamistliku seadustiku, nimetas ennast presidendiks ja seal äh, valitses ainult üks partei. tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel oli Sudaan terrorismi toetavate riikide nimekirjas kuus aastat tagasi al bashir lubas et ta ei äh, kandideeri uuesti mis puudutab ajakirjandusvabadust siis äh, ajakirjandusvabaduse indeksis on ta 180 riigi seas 174 kohal eelmisel aastal algasid massilised meeleavaldused kõigepealt hinnatõusu vastu aga siis need laienesid meeleavalduseks autoritaarse režiimi vastu kutsudes president al bashiri tagasi astuma nagu juba öeldud ta on peaaegu 30 aastat võimul olnud praegu on hukkunud ligi viiskümmend inimest meeleavastustes, juba sajad on arreteeritud ja neid piinatakse. Saharovi auhinna laureaat Sali Mahmud Osman, kes on inimõigusjurist, arreteeriti äh, kaheksandal jaanuaril ja ei ole teada, äh, kus teda kinni hoitakse. Sudaan on äh, kristlaste tagakiusamise indeksi järgi neljandal kohal Äh, nende riigi seas, kus on kõige halvem olla kristlane. kirikuid äh, hävitatakse ja kui äh, inimene loobub islamist ja hakkab kristlaseks, siis ähvardab teda surmanuhtlus president al-Bashir, nagu juba ka öeldud, on ainuke ametis olev riigipea maailmas, keda tahetakse vahistada inimsusvastaste kuritegude, sõjakuritegude ja genotsiidi eest, mis pandi toime Darfuri piirkonnas. teda tuleks äh, kohelda rahvusvahelise paariana Euroopa Parlament äh, mõistab äh, tugevalt äh, hukka ülemäärase jõu kasutuse meeleavaldajate vastu ja me kutsume üles Salih Mahmud Osmani ja teisi inimõiguste kaitsjaid ja meeleavaldajaid viivitamatult vabastama me mõistame hukka ka internetile ajakirjandusvabadusele seatud piirangud kutsume üles euroopa komisjoni ja kõrget esindama esindajat avalikult hukka mõistma vastuvõetamatut olukorda sudaanis ja teha kõik endast oleneva et mõjutada sudaani valitsust et nad lõpetaksid massilise tapmise me kutsume üles et äh, oleks üleeuroopaline keeld mis äh, takistaks Äh, sellist äh, julgeolekuvarustuse müügisudaani, mida saab kasutada äh, represseerimiseks, sealhulgas interneti jälgimiseks. meil tuleb tugevdada toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja tuleb anda humanitaarabi, suur tänu. tänan. Teie olite viimane, kes sai sõna resolutsiooni autorina. nüüd härra Stehovski, kaks minutit, palun. tänan, juhataja. Sudaan oleks äh, ilus riik, kui seal ei oleks autoritaarset äh, režiimi loomulikult äh, seda võib öelda ka mõnede teiste riikide kohta, aga me nüüd esimest, me räägime Sudaanist juba väga mitmendat äh, korda. ma ei hakka siin äh, loetlema üles kõiki ebaõigluse juhtumeid, see oleks pikk äh, nimekiri usuline tagasi, tagakiusamine on seal uueks teemaks. sadu vange on äh, seal piinatud. Petro Jaško, Tšehhi humanitaarabi töötaja, vangistati seal. ta oli vangis äh, üle ühe aasta. ja ta selgitas, kuidas mitte moslemid peavad äh, tegema läbi äh, vees äh, uputamise äh, piinamist. Euroopa Liit peab äh, mõistma hukka sellised praktikad. meil tuleb aidata kaasa sellele, et ka nendes riikides sotsiaalne keskkond äh, muutuks. Ähm, Sudaani kohta see küll ei käi, seal me ei saa olukorda muuta. Euroopa Liit ja kõrge esindaja peaksid Sudaanile saatma väga selge signaali, et Euroopa Liit ei tolereeri seda suurt ebaõiglust, millega tavalised inimesed on seal silmitsi. me ei äh, tolereeri presidenti, kes tapab omaenda inimesi ja rikub inimõigusi. Euroopa Liit ei hakka kunagi toetama poliitilisi juhte, kes investeerivad oma raha teistesse riikidesse, ma arvan, et ka need teised äh, maailma riigid peaksid äh, teadma, et äh, Sudaan on kõige hullem diktaatorlik režiim Aafrikas ja see, kes toetab Sudaani, ei ole Euroopa Liidu partner. suur tänu, härra Stahovski, järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel. härra Kristea, kaks minutit, palun. tänan. alates eelmise aasta detsembrist leiavad äh, Sudaani linnade tänavatel aset rahumeelsed demonstratsioonid, need on nüüd äh, laienenud üle kogu riigi, sealhulgas pealinna Khartoumi. kodanikud äh, protesteerivad õigustatult äh, hinnatõusude vastu ja kütuse ning toiduainete puuduse vastu. julgeolekujõud on ülemäärase vägivallaga Äh, surunud maha neid meeleavaldusi. arvamuse avaldamise vabadus on demokraatlik äh, õigus ja sealne valitsus äh, peab loomulikult tegelema kodanike murede lahendamisega, mitte sekkuma vägivaldselt meeleavaldustesse, nii et üle neljakümne inimese on saanud surma. samas on üliõpilaste ja aktivistide vahistamine ka midagi sellist, mis peab võt-, lõppema. Need isikud äh, tuleb äh, vabastada ja tuleb äh, algatada uurimised. riigi julgeolekujõud peavad haldama proteste proportsionaalselt lähtuvalt riigi rahvusvahelistest kohustustest kui aktivistidel, ajakirjanikel ja pereliikmetel ei ole piisavalt juurdepääsu vahistatule, siis äh, see ei ole aktsepteeritav. me kutsume üles äh, Sudaani valitsust lõpetama igasuguse vägivalla ja advokaadide ähvardamise. suur tänu. suur tänu järgmisena härra Temesmaaker ECR fraktsiooni nimel, palun. austatud kolleegid, eelmisel nädalal avalikustas ajakiri Economist oma demokraatia indeksi, Sudaan on seal indeksi lõpus. seal ei ole funktsioneerivat valitsust, mis hoolitseks inimeste eest, kodanikuvabadused praktiliselt ei eksisteeri rahvusvaheline üldsus on koostanud palju raporteid inimõiguste rikkumise kohta seal riigis midagi ei muutu tegutsevad riigi julgeolekuid politsei ja poolsõjaväelised jõud kes kasutavad lahinglaskemoona demonstreerijate vastu viimastel meeleavaldustel on äh, kümned inimesed hukkunud, sajad on saanud haavata, väga paljud äh, opositsiooniliikmed, ajakirjanikud ja aktivistid äh, istuvad vangis. see on tüüpiline sellise režiimi tegutsemine, kes kardab kodanikke ja meil tuleb siin täiskogul kinnitada, aktivistidele, et neil on äh, meie toetus. rahvas äh, Sudaanis äh, kannatab režiimi all, mille koht on tegelikult vangis ja al-Bashiri sugustega mingit koostööd teha küll ei saa. suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra Castaldole, FTD, palun. aitäh. Khartoumi Äh, tegutsemine, pisargaasi kasutamine ning äh, muude relvade kasutamine ja meeleavalduste allasurumine on hukkamõistetav. inimesed nõudsid äh, väljakutele rahumeelselt olukorra muutmist, aga sellele järgnes kaos, sekkusid samuti paramilitaarsed jõud ning salateenistused ning astusid välja siis kodanike ning meeleavaldajate vastu üle kaheksasaja inimese köeti kinni ja oli ka hukkunuid, seda selleks, et kaitsta ühte ainsat inimest, diktaatorit, kes on juba kolmkümmend aastat võimul olnud, härra Bashiri teame, et äh, Darfuris ei ole veel lõppenud äh, inimsuse vastase kuritegude uurimine, äh, tema mandaati tuleks sellest piirata, võttes arvesse ka järgnevaid valimisi aastast kaks tuhat kakskümmend. Bashari valitsus peab vabastama tingimustel kõiki, kõik vangid, ka Sahharovi auhinna laureaadi ning kõik teised, kes kahekümne teisel detsembril kinni peeti kõrge esindaja ja Euroopa Liit peavad kasutama kõiki võimalikke survevahendeid, majanduslikke, kaubanduslikke ja poliitilisi selleks, et äh, avaldada survet ning lõpetada sellised äh, teod. suur tänu ja nüüd ENF-i nimel saab sõna proua Arno Tüü. üheks minutiks. tänan, härra president. aastal kaks tuhat kaks teist avaldati ühe pseudofilosoofi Bernard Henri Levi artikkel, kus öeldi, et Front Nationali ideed on samad, mida rakendatakse Sudaanis. lubage mul pisut provotseerida ja võrrelda olukorda praegusega. ajakirjanduse andmetel Sudaani ametivõimud on arreteerinud kaheksasada inimest meeleavalduste kontekstis. seda on vähem kui need viis tuhat kollast vesti, kes Prantsusmaal on vahistatud kes protesteerivad Macroni arrogantsuse vastu, kus meil on kakskümmend või kaheksakümmend ohvrit, kes on saanud surma Sudaanis. Prantsusmaal on sadu tõsiselt haavata saanuid. Kastaneeri äh, repressioonid on olnud väga efektiivsed, tegemist on siseministriga. Sudaanis kasutatakse šariaadi seadusi, kiusatakse taga kristlasi, Euroopas aga islamistide võim järjest suureneb. Äh, oleks aeg et Euroopa Parlament uuriks kõigepealt, mis toimub tema kodus, selle asemel, et äh, hakata õppetunde jagama teistel kontinentidel. suur tänu. järgmisena härra Hetman, poolteist minutit, palun. Äh, suur tänu, juhataja, daamid ja härrad protestid, äh, mis on Sudaanis kestnud üle kuu aja muutuvad järjest verisemaks ja vägivaldsemaks ja me ei saa lihtsalt tegevusetult seda pealt vaadata. enamik Sudaani kodanikest elab äärmuslikus vaesuses, neil on vähem kui üks dollar päeva kohta raha kulutada ja kasvavad toiduainete hinnad on seetõttu loomulikult sudaanlased tänavatele toonud ja president tahab nüüd äh, muuta ka põhiseadust äh, selliselt, et ta saaks äh, eluaegse mandaadi. samas teda süüdistatakse inimõigus vast-, inimsusvastastes kuritegudes ja, ja sõjakuritegudes ja genotsiidis. Euroopa Liit peaks kutsuma üles Sudaani valitsust hoiduma vägivalla kasutamisest, vabastama inimõiguste aktivistid ning lõpetama kristlaste ja teiste usklike äh, tagakiusamise. Sudaanis on piiratud äh, juurdepääs äh, internetile ja mina pooldan seda, et meil oleks täielik ekspordikeeld Sudaani sellistele vahenditele, mida võib kasutada ära inimeste vastu Julie Ward, palun. eelmisel nädalal üks äh, Liverpoolis minu valimisringkonnas elav äh, Sudaani ajakirjanik võttis minuga ühendust, kuna ta on mures olukorra pärast äh, tema riigis. ta ütles, et tsiviilelanikkond on silmiti pretsedenditu vägivallaga, protesteerides al-Bashiri represseeriva võimu vastu. samuti tulistatakse neid inimesi lihtsalt suvaliselt ja tal on selle kohta dokumenteeritud tõendid Yasser El-Sir Ali äh, blogija lasti äh, snaipri äh, poolt peaaegu maha, ta oli kümme aastat vang-, ta oli kümme päeva haiglas ja siis ta rööviti julgeolekujõudude poolt ja ta on vangis seega ma kutsun äh, Sudaani valitsust üles teda tingimata viivitamata vabastama ja tagama talle meditsiinilist abi. tuleb ka informeerida tema pere ja advokaati tema asukohast ja lubada äh, neil äh, temaga suhelda. see juhtum on väga murettekitav. Sudaani inimõiguste organisatsioonid on väga mures, nagu ka meiegi. kõrge esindaja, palun tehke kõik võimalik Äh, kutsudes üles äh, Sudaani ametivõime teda kiiresti vabastama. samas ma soovin tänada Liverpooli inimesi, et nad on äh, toetanud Sudaani kogukonda sellel raskel ajal. me mitte kunagi ei allu Theresa May sellisele ähvardamale keskkonnale selles osas, mis puudutab põgenikke ja migrante härra Kelly, palun üks minut. taaskord me räägime halvenenud olukorrast Sudaanis, räägime põhivabaduste halvenemisest, rahutused äh, meetmete tulemusena on toonud kaasa valitsusevastase liikumise, sõnavabaduse äh, rikkumine, kogunemisvabaduse rikkumine on kaasa toonud repressioonid mõistan jõuliselt hukka see, et teatamata asukohas peetakse kinni Salih Mahmud Osmani, kes on Sudaani reformide ähm, propageerija, kutsun üles teda otsekoheselt vabastama. tuleb mõelda ka teistele, keda tuleb vabastada, kutsun üles Kadamoni tegema lõppu kristlaste tagakiusamisele. see on Rahvapartei jaoks väga oluline kristlikele demokraatidele. vaba sõltumatu press, avatud arutelu on demokraatliku olukorra alus Euroopa sõnavabaduse kaitsmine välispoliitikas Euroopa Liidu poolt, kaasa arvatud Sudaanis, on oluline, tuleb pidevalt toetada inimõiguste kaitseid, kodanikuühiskonna organisatsioone. lisaks peab Euroopa Liit jätkuvalt kaitsma naiste, laste õigusi nagu ütles volinik mais kaks tuhat kaheksateist. seega äh, Sudaani ametivõimud peavad täitma rahvusvahelisi kohustusi ja võtma arvesse meie nõudmisi. suur tänu ja nüüd härra Kaan kaheks minutiks. president, hiljutised poliitilised arengud Sudaanis on väga murettekitavad. peame vastama sanktsioonidega seni, kuni repressioonid lõpevad see algas äh, äh, meeleavaldustega, kui valitsus lõpetas subsiidiumid, nüüd on rahutused laialt levinud ja president on olnud võimul juba kakskümmend üheksa aastat sõjakurjategija on valitsuse eesotsas ja on kasutatud ülemäärast jõudu. Äh, inimesi on tapetud, on kasutatud relvi meelevaldajate vastu arstid, äh, ajakirjanikud, üliõpilased, kõiki on represseeritud, kuid äh, meeleavaldused ei ole rahunenud. olukord äh, võib halveneda, kuna Bashir soovib iga hinna eest püsida võimul. tagakiusamine, hirmutamine puudutab eriti Darfuri inimesi. tuleb tagada sõnavabadus, kogunemisvabadus vastavalt rahvus, rahvusvahelisele õigusele. kutsume valitsust üles otsekoheselt vabastama kõiki kinnipeetuid ja uurima, kõiki väärkohtlemise juhtumeid, üleliigse jõu kasutamise juhtumeid ja, ja tuleb anda vastutust. rahvusvaheline kogukond peab võtma samme president Bashiri suhtes. tema suhtes on välja antud kaks vali-, vahistamismäärust Rahvusvaheline Kriminaalkohtu poolt. mul on hea meel, et Euroopa Liit on teinud avalduse, et sellel on mõju meie kahepoolsetele suhetele, kuid sellest ei piisa. rahvusvaheline kogukond peab tähelepanu pöörama Sudari režiimi tegudele. president on viimane aeg siiviraseid sanktsioone rakendada Euroopa Liidu poolt nende suhtes, kes äh, on kuritegusid toime pannud, et tuleb meie kahepoolne koostöö üle vaadata. ja nüüd härra Frunzulika kaheks minutiks. suur aitäh, president, volinik, kolleegid Äh, olen viimane kõneleja, kuid äh, ütlen, et kuigi on tehtud edusamme institutsionaalsete reformide osas, arvestades hiljutisi sündmusi, kus on kasutatud jõudu inimesi äh, surmatud, siis demokraatlik üleminek on väga habras Sudaanis. jätkuvalt äh, ei austata põhiõigusi ja vabadusi. Euroopa Liidu ja liikmesriigid peavad suuremat rolli etendama selleks, et uurida inimõiguste rikkumisi, humanitaarõiguse rikkumise ja lisaks tuleb teha jõupingutusi selleks, et parandada abiorganisatsioonide ligipääsu andmaks humanitaarabi. Euroopa Liit peab samuti intensiivistama oma jõupingutusi selleks, et edendada sõnavabadust läbi oma välispoliitika ja selle instrumentide ning tuleb tugevdada finantsabi inimõiguste kaitsjatele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele Sudaanis läbi Euroopa Arengufondi ja peame arvesse võtma ka vajaduse kärpida vahendeid Sudaani jaoks vajadusel. kui neid vahendeid kasutatakse ebaõigelt. ja lõpetuseks, täielik läbipaistvus on vajalik julgeolekuprojektide puhul, mida edendame Sudaaniga, kaasa arvatud kõik äh, kavatsetud tegevused ja toetuse saajad Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahastamise saajad. suur tänu. ja nüüd algab vaba mikrofoni voor ja härra Faria on esimene, kes saab sõna üheks minutiks Äh, suur aitäh, kolleegid. massimeeleavaldused algasid kuu aega tagasi äh, seoses hinnatõusuga, kuid meel, kuid äh, meelepaha on sügavamate põhjustegagi. kinni on peetud sadu vapraid Sudaani kodanikke, kes on protesteerinud režiimi brutaalsuse ja ebakompetentsuse ja korruptsiooni vastu Sudaani valitsus on jätkuvalt äh, meelevaldseid vahistamisi läbi viinud, kohtuväelseid tapmisi läbi viinud ning on toimunud palju muid rikkumisi aktivistide või kodanike vastu. kodanikud Euroopa Liit peab oma väärtustest kinni pidama ja jõuliselt hukka mõistma tagakiusamise terrorikampaania ning kutsuma üles president Omar al-Bashiri võtma vastutusele kõik süüdlased, tuleb vabastada kõik kinnipeetud, kaasa arvatud Sahharovi preemia laureaat Salih Mahmud Osman ning võimatada Sudaani inimestele oma põhiseaduslikke õigusi, teostada kasvatus kogunemisvabadus. Euroopa Liit peab tegutsema praegu ja mitte hiljem, meil on vaja jõulist tegevust Bashiri valitsuse vastu, tuleb peatada konkreetselt kogu finantsabi. E, aitäh. nüüd e, Lopez Aguilar president volinik malmström mul oli võimalus käia valimisvaatlusmissioonil sudaanis ning ise olla tunnistajaks sellele kuidas sudaani rahvas tõesti arvukalt oma demokraatlikke õigusi teostas terve pika päeva vältel väga nukker on et praegu oleme taas kord jõudnud olukorda parlamendis, kus peame rääkima inimõiguste massilistest rikkumistest Sudaanis. president Bashiri poolt, kelle vastu on algatatud menetlus rahvusvahelises kohtus ning kes on algatanud põhiseadusliku reformi, mis viib aktivistide vangistamiseni, keda huvitab demokraatia Sudaanis. nii et kõrge esindaja nii et väga hea, et teie, volinik Malmström, kes te vastutate kaubanduse eest, tegelete selle teemaga ja, ja ja tagage palun, et oleks sanktsioonid sellise tegevuse vastu, sest see on täiesti vastuolus rahvusvahelise üldsuse ja Euroopa Liidu poolt esindatavate väärtustega. aitäh. härra Marias. aitäh. repressioonid on igapäevane nähtus Sudaanis. siseriiklik teabeteenistus tegeleb nendega. selle ametnikud rakendavad vägivaldseid meetmeid meeleavaldajate, üliõpilaste ja teisitimõtlejate vastu. majanduskriis on seda üksnes süvendanud. olgugi, et Sudaan on rikas riik, nälgib rahvas ja peab muretsema oma igapäevase leiva pärast. president al-Bashir tuleks tuua rahvusvahelise kriminaalkohtu ette, aga ta üritab praegu oma ametiaega pikendada, lootes, et see aitab tal pääseda rahvusvahelise kriminaaljurisdiktsiooni eest nii et eh, tuleb võtta meetmeid ja rakendada sanktsioone, mille tulemusena Bashir ja tema sõbrad saaksid aru, et nad ei saa šariaadi õigust rakendada ning opositsiooni jalge alla tallata ega kristlasi taga kiusata. proua Malmström, me peaksime rakendama koheselt sanktsioone Sudaani režiimi vastu, aitäh! aitäh, järgmisena härra Pošpisil. üks minut. aitäh! olen päri resolutsiooni eelnõuga, mida me täna hääldama hakkame. minu hinnang Sudaani olukorrale on samasugune nagu minu kolleegide oma. tahaksin juhtida teie tähelepanu kurvale tõsiasjale, et taas kord peame rääkima olukorrast Sudaanis. räägime inimõiguste jalge alla tallamisest selles Aafrika riigis, kus olukord üha halveneb ja halveneb. ma ei tea, kas siin on mingit lahendust. tahaksin küsida teilt, proua volinik, me peaksime ju äh, tugevdama sanktsioone ja peatama abi Bashiri režiimile, külmutama režiimi esindajate pangakontod. majanduslik äh, mõjutamine või, võiks olla ainus võimalus seda režiimi järgi mõtlema panna. ent ometi ei oleks ka see lahendusena piisav. Äh, siiski on parlamendi resolutsioonidel kõrge sümboolne väärtus ja ma loodan, et komisjon tõlgib selle sümboolse väärtuse konkreetsetesse meetmetesse, mis lõpuks äh, võtavad maha Bashiri režiimi. aitäh! ja viimasena äh, saab sõna härra Iturgais. aitäh! kõigepealt peame vaatama, mis toimub selles Aafrika riigis ressursside puudus, ebavõrdsus, vägivald, inimõiguste mitteaustamine, pressivabaduse puudumine ja nii edasi. see on lühike kokkuvõte, mis on sarnane paljude Aafrika riikide puhul, aga Sudaanis praegune poliitiline ja sotsiaalne olukord muutub üha enam murettekitavaks, sellepärast et riik rakendab vägivaldseid repressioone, on keelatud meeleavaldused, rakendatakse jõudu, üle neljakümne tuhande inimese on surma saanud, paljud on vangistatud. mis toimub, on kohutav. sest praegu vägivaldselt surutakse maha opositsiooni ning president Bashiri võim püsib. me ei saa sellega leppida selliste vägivaldsete repressioonidega, nii et kutsun üles Euroopa Liidu institutsioone rakendama sanktsioone Sudaani vastu inimõiguste rikkumiste ajendil. aitäh! ning nüüd annan sõna volinikule. palun! aitäh, austatud juhataja, head parlamendiliikmed! olukord inimõigustega Sudaanis valmistab Euroopa Liidule muret juba tükk aega. meie põhiline mure on seotud sõnavabaduse Mm, äh, kogunemisvabaduse ja kodanikuühiskonna äh, probleemidega. me oleme näinud, kuidas viimastel nädalatel üha piiratakse vastavaid vabadusi, kuna rahvas protesteerib üle kogu riigi alates äh, detsembrikuust, sellepärast et elamiskulud tõusevad ja kaupa ei ole piisavalt. Sudaani julgeolekujõud on kasutanud vägivalda, mõnikord pisargaasi, mõnikord tulistanud päris kuulidega ning nelikümmend inimest on surma saanud, üle kaheksasaja inimese on vangis. mitmed meediaväljaanded on kinni pandud, sotsiaalmeedia ja internet on eh, häiritud ja takistatud, et eh, ta, takistada koordineerimist meeleavaldajate vahel. on kasutatud pisargaasi eh, ka haiglates ja meditsiinilise personali vastu meile jõudnud informatsiooni põhjal. me lo-, me looda-, me oleme äh, nõudnud Sudaani valitsuselt kõigi opositsiooniliikmete, inimõiguste kaitsjate ning protestijate, kes on meelevaldselt kinni peetud, vabastamist. ning äh, ootame, et režiim uurib põhjalikult hiljutisi vägivallajuhtumeid ja surmajuhtumeid. väga oluline on, et vastutavad isikud äh, peetaks kinni ja nende üle mõistetaks kohut kõik pooled peaksid üritama hoiduda vägivallast, et olukorda deeskaleerida Euroopa Liit kutsub üles Sudaani valitsust lubama rahval teostada oma põhiseaduslikke õigusi, väljendada oma arvamust, ilma et nad peaksid kartma tagakiusamist. kutsume valitsust üles ka rakendama vajalikud poliitilised ja majandusreformid selleks, et lahendada rahva mured ja probleemid, mille ees inimesed seisavad. kinnitan teile, et me jätkame põhiõigu-, õiguste ja põhivabaduste ja inimõiguste seis, eest seismist Sudaanis ning inimõiguste kaitsjate toetamist. nagu te teate, mõjutab meie suhteid Sudaaniga ka Rahvusvahelise Kriminaalkohtu vahistamiskäsk president Bashiri vastu ning eh, ning Sudaani otsus mitte ratifitseerida muudetud Cotonou lepingut. see tähendab, et mm, Sudaan ei saa enam Euroopa arenguabi. samas, nagu me teame, on riigis väga raske humanitaar- ja majanduslik olukord on jul-, julgeolekuolukord on keeruline ja see mõjutab taaskord laiemalt kogu regiooni. nii et oleme erimeetmena üks miljon, eh, ühe miljoni eurot e-, eraldanud Sudaanile, mõeldes Sudaani rahvale, mis ei tähenda, et me toetame kuidagi Sudaani võime. see raha on eraldatud Euroopa Liidu erakorralisest fondist eh, Aafrika äh, Aafrika rahastust ning äh, jätkame nende probleemide tõstatamist kõigil tasanditel oma kontaktides Sudaani võimudega ning äh, toetame demokraatia ja inimõiguste rahastu rakendamist, millest on juba eraldatud raha mitmele ajakirjandusvabaduse ja kodanikuhariduse andmise projektile, aitäh! E, aitäh! esitatud on kuus resolutsiooni eelnõud selle arutelu tulemusena ning need lähevad hääletusele täna päris varsti ning sellega ma praeguse arutelu lõpetan ning teeme vaheaja kuni hääletuste alguseni. aitäh kõigile, kes arutelus osalesid ning tänan volinikku! president! tere päevast, kolleegid, alustame hääletusega kaksteist null null. nüüd on juba aega veidi üle läinud, annan teile kolmkümmend sekundit kohad sisse võtta, palun. Thank you. The... aitäh neile, kes üritavad mind aidata, et vaikus tagada, võtke kohad sisse, meil on mitmeid hääletusi ja enne kui selle juurde lähen, tahaksin proua Pirile sõna anda, sest ta on soovinud seda. palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja, head kolleegid. Hollandi Äh, ajakirjanik Ants Puusna äh, saadeti Türgist välja ootamatult. kas tegemist on järjekordse näitega selle kohta, kuidas ajakirjandust äh, vaigistatakse Türgis? paluksin, et president Tajani Holla Türgis ametivõimudega ühendust võtaks, et selgitada põhjusi, miks ta välja saadeti, sellepärast et ei põhjendatud seda, välja arvatud äh, mingid hägusad viited äh, sidemetele terroriorganisatsioonidega ja me tahame taaskord väljendada oma muret ajakirjandusvabaduse osas Türgis. Thank you, madam um,. You suur tänu, teil on koja toetus ja endise ajakirjanikuna toetan samuti seda sõnumit ja edastame selle presidendile. härra Wulf, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. kodukorda puudutavate küsimuste esitamine peaks viitama, millisele lõikele tugineme ja nii edasi, aga me ei tohiks äh, viivitustega pikendada aega ja meile viidatakse tihtipeale seda ja kuigi mul on tihtipeale sama öelda nagu eelkõnelejal, kas siis koda võiks selgitada, millise kodukorrapunktile eelkõneleja küsimus äh, äh, vastas, et ma saaksin seda edaspidi kasutada, aitäh. härra Wolf, palun teiega ühendust võtta vastavatel ametnikel. Teie kolleeg ja naaber härra Sošnjev soovib samuti sõna. We wtorek e, pani proua Bilbao Barandica tegi ebasobiva kommentaari siin. ta ütles, et mõned kõnelejad, e, kellele ta viitas sellega ja tahaksin öelda, et võib-olla proua peaks ringi vaatama ja oma tegevust analüüsima ja ma ei tea, kas seda tüüpi märkusi inimeste kohta võiks teha, et kes peaks siin olema ja kes mitte. kolleegid, kui nüüd lubate, siis lähme hääletuse juurde ja esimesena äh, on tegemist Aserbaidžaaniga ja Mehmed Jussinoviga ja proua Harms on soovinud selles osas sõna. no Um, uh, jah, vabandust, meil olid väga head äh, läbirääkimised selles osas kolleegidega, fraktsioonid kirjutasid äh, resolutsioonile alla, aga pean teile tutvustama kahte suulist parandusettepanekut, mis on tehnilist laadi. aga me soovime, et see resolutsioon oleks äh, korrektne ja ma lootsin, et ma saan sõna punkti B ja C osas resolutsioonis, aga ma võin äh, tutvustada mõlemaid tehnilisi muudatusettepanekuid nüüd ja seega sooviksin, et nõustuksid äh, järgmiste muudatustega punktis B resolutsioonis. Mehmad Huseinov, kes peaks vabastatama kaks tuhat üheksateist aasta märtsis, on silmitsi täiendava viie kuni seitsme aastase vangistusega, lähtudes süüdistusest artikkel kolmsada viisteist kaks, vaid äh, kolmsada seitseteist kaks. seda esiteks ja ma paluksin, et te toetaksite seda, minu teine suuline muudatusettepanek puudutab välisteenistuse delegatsiooni külaskäiku äh, vanglasse, kus Mehmen äh, Husainov äh, karistust kannab ja see ei toimunud mitte kümnendal jaanuaril, aga üheteistkümnendal jaanuaril. ja arutelu käigus ütles volinik, et lähtudes välisteenistusele, on Mehman Husainov lõpetanud oma näljastreigi mis oli üheks põhjuseks äh, meie arutelu ja resolutsiooni motivatsiooniks. pean ütlema, et äh, tema perekond ja advokaadid ei saa kinnitada, et ta on näljastreigi lõpetanud suur tänu tähelepanu eest ja ma paluksin neid tehnilisi muudatusi toetada. suur tänu, proua Harms, kaks tehnilist muudatust, kas kellelgi on vastuväiteid äh, nende osas? ei ole, seega äh, hääletame, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, suur tänu, liigume edasi. kuue fraktsiooni resolutsioon Sudaani osas poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmisena Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise abiprogramm, proua Harmsi raport, nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. Pirinski raport Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli aastaaruanne kaks tuhat seitseteist, nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud. härra Svoboda äh, raport relvakonfliktides ja sõdades röövitud kunstiteoste ja kultuuriväärtuste piiriülese tagastamise nõuded, üks hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja järgmisena Regneri raport, see puudutab õiguskomisjoni otsust alustada läbirääkimisi, lähtudes raportist, mis puudutab piiriüleseid ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagamisi, kas keegi soovib selles osas sõna? ja seega see otsus läheb nüüd nimelisele hääletusele, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ehk siis äh, komisjoni otsus on saanud heakskiidu, läbirääkimisi saab äh, koheselt alustada. järgmisena kalanduskomisjoni otsus alustada läbirääkimisi, lähtudes Aguilera Garcia raportist Vahemere lääneosa põhjalähedaste liikide püügi mitmeaastase kava kehtestamine, kas keegi soovib sõna? raportöör, jah, palun, proua Aguilera soovib sõna, palun, teil on sõna suur tänu, ärge muretsege. meil on vedanud, et me saame äh, alustada, äh, hääletada selle üle esimest korda, mis puudutab Vahemere lääneosa põhjalähedasi liikide. me soovime seda volitust alustada läbirääkimisi, meil on väga palju, äh, kakskümmend neli kompromissi ja me soovisime põhjalikumat lepet, see läks komisjonis läbi ja teie hääletusega saame me edasi liikuda esimest korda äh, kalurite huvide kaitsel Vahemerel ja kui see läbi ei lähe, siis meil kalanduskava vastavas piirkonnas ei ole. kas keegi soovib veel sõna? ei soovi. hääletamine, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kolleegid vastu võetud, komisjon saab alustada läbirääkimisi. suur tänu, proua, ütleb juhataja ja nüüd Teil on kõigil täna väga hea tuju ja loodame, et nii see jääb, siis Äh, proua Kardia Sabal Rubial ja härra Sarvamaa liidu eelarve kaitsmine juhul, kui liikmesriikides esineb üldistunud puudusi liig-, õigusriigi toimimises, pro-, härra Sarvamaa, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja, head kolleegid, üks kõige olulisemaid äh, aspekte selleks, et säilitada demokraatia ükskõik millises liikmesriigis, on õigusriigi põhimõte selle ohustamine on alati ohtlik, sellepärast et see annab ruumi et nõrgestada teisi riigi demokraatlikke elemente. sel põhjusel hääletame me seda raportit. lubage mul rõhutada, et see määrus oma õiguslikus aluses lähtub finantsmäärusest artikkel kolmsada kakskümmend kaks, mitte seitse, see puudutab Euroopa Liidu eelarve kaitset üldistunud puuduste osas õigusriigi toimimises. teine oluline aspekt mõista selle ettepaneku ja raporti puhul on see, et see peab olema ja saab olema samade eelarve tagajärgedega kõigile liikmesriikidele, kes põhjustavad puudusi õigusriigi toimimises. aitäh, härra Sarvamaa, nimeline hääletus. komisjoni ettepanek tagasi lükata, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. härra Sarvamaa, teil on suuline muudatusettepanek. suur tänu. suuline muudatusettepanek on järgmine ennetus ja karistamine, maksudest kõrvalehiilimine ja ametivõimude toimimine äh, halduskoostöö osas maksustamise küsimuses ja sealt tuleb kustutada teatud sõnastuse inglise keeles äh, and that competition, sellepärast et see on liikmesriikide pädevuses ja seega see ei kuulu sinna raportisse. kas kellelgi on vastuväiteid sellele? Äh, on küll, seega aitäh selle eest, palun võtke kohad sisse uuesti ja hääletame nüüd seda. ja loen täpselt selle ette. Äh, see puudutab vastutava komisjoni äh, muudatusettepanek üks kuni kakskümmend kaheksa, kolmkümmend kuni kolmkümmend viis, kolmkümmend seitse kuni nelikümmend neli, nelikümmend kuus kuni viiskümmend kuus ja kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend kaheksa ja nelikümmend üks esialgsel kujul, kes on poolt, vastu kontrollime palun. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Lähme edasi, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi, vastu võetud, vabandab juhataja, kaheksakümmend üks poolt. kas te soovite kontrollida kakskümmend üheksa? kas siis kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse kuni kuuskümmend üks D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus ja seitsekümmend seitse langevad ära, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapa-, tagasi lükatud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud annan nüüd sõna proua Gardia Zabal Rubialile. suur tänu, juhataja, aitäh kõigile toetuse eest esimeste konverentsi otsus MFF-i osas, selles osas äh, teeksin ettepaneku see vastutavasse komisjoni tagasi saata, lähtudes reeglist viiskümmend üheksa A. Äh, ja hääletame poolt, vastu, erapooletu vastu võetud ning see on tagasi saadetud vastutavasse komisjoni läbirääkimisteks. liigume edasi, Kiigoldi raport maksustamise koostööprogrammi fiskaalis loomine. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks ja kolm nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud üks CP2 langeb ära ja hääletame komisjoni ettepanekut, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud ja annan sõna härra Kiigoldile. ma ei soovinud sõna, aga loomulikult tuleb see tagasi saada institutsioonide vahelisele läbirääkimistele. ja hääletame nüüd seda, ütleb juhataja poolt, vastu, erapooletud ja see ettepanek on vastu võetud, härra Kiigold. liigume edasi. Valero raport õiguste ja väärtuste programmi loomine. kaks muudatusettepanekut, üks, üks, kolm, üks, üks, neli, nimeline hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena ülejäänud plokke, mis nimekirjas on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, siis muudatusettepanek kakskümmend üks, nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud seitsekümmend kolm, esimene osa, nimeline hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa nimeline hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud, komisjoni ettepanek, nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud härra Valero, vabandust, proua Valero Äh, parandab juhataja, teil on nüüd sõna. vabandust, ma tahaksin, et see teema saadetaks tagasi komisjoni institutsioonide vahelisele läbirääkimisele, lähtudes viiskümmend üheksa neljast. suur tänu, proua Valero, hääletame poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ning see teema saadetakse läbirääkimisteks edasi ja liigume nüüd edasi. nüüd läheme järgmise raporti juurde, Urutšev Euroopa tuumaohutuse rahastamisvahend, mis täiendab naabruspoliitika arengu ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendit. muudatusettepanekud üks kuni nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. komisjoni ettepanek, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Läheme edasi, proua Koomi raport hilinenud maksmisega võitlemine äriühingute puhul. esimene, neljas lõik, esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kolm, hääletus on alanud, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud vastu võetud resolutsioon, äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh. Läheme edasi proua Kappeli raporti juurde Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse aastaaruanne. Äh, resolutsiooni üle hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmine raport, diferentseeritud integratsioon, Pascal Durand. nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud ja viimane Joolainen ja Anatomi raport, eh, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Eh, lõik kuusteist, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, eh, teine osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, aitäh teile kolleegid, kui te lahkuksite, kes soovivad lahkuda, siis me saame jätkata hääletuste äh, selgitustega. ja meil on aega kuni neliteist nelikümmend viis. kõigepealt Raimar Pööge raport. Äh, esimesena saab sõna kolleeg Gordon Rowling üheks minutiks. In... teda ei paista siin olevat, järgmisena siis äh, Dobromir Sosnjerts, palun, teil on sõna. tema vist räägib telefoniga. praegusel hetkel läheme edasi. Jan Zahradil üks minut, palun, hääletuste selgitus Raimar Pööge raporti kohta Getting... asi eriti ei edene. järgmine äh, raport. nüüd saad, äh, saab sõna kolleeg Howard. Fernandes äh, ja Gualtieri raporti kohta Invest EU programmi loomise teemaline raport. aitäh! kui ma kohtun inimestega, kes osalevad Euroopa Liidu programmides, siis öeldakse mulle, et äh, meil on tarvis lihtsustamist ja selle raporti tulemusena me ka seda mõnevõrra äh, saavutamine. Äh, meil on nüüd ühtne režiim, meil on üks lühend ja meil on kolmteist teenistust, mis ühendatakse siis ühtse kontaktpunkti näol ja siin on ette näha ka, nähtud ka teatud paindlikkust Äh, võrreldes äh, varasemaga ja kolmteist miljardit äh, naela eelarve tagatist ja üheksateist miljardit riiklikest, riiklikelt partneritelt ja sellega saab väga ulatuslikku finantsvõimendust komisjoni ennustuse järgi nii et äh, tänu sellele viiakse kokku avaliku ja erasektori äh, investeeringud, et tagada majanduskasvu tulevikus. aitäh, proua Makovei saab järgmisena sõna. aitäh nüüd äh, investeeringute äh, kaitse äh, tegelikult ei ei ole struktuursel tasandil piisav ja ei too endaga kaasa muutusi ühiskonnas. seetõttu ma ähm, toetan äh, seda kava, kuna see aitab ähm, kaasa teadusuuringute arengule, digitaliseerimisele ja nii edasi, see äh, soodustab äh, tööhõivet, töökohtade loomist ja aitab ka kliimamuutuste Pariisi eesmärkide saavutamisele kaasa, see on soodne ka hariduse valdkonnale ja ähm, koolitusele ja Rumeenia peaks sellest äh, kasu saama ähm, võttes arvesse meie inimressursse. järgmisena äh, tuleb Euroopa Keskpanga äh, raportite hääletuste selgitus Emmanuel Morel, siiski mitte. ei, mina tahtsin sõna nii Kesk-Ameerika kui ka äsja käsitletud raporti Äh, teemal. Kesk-Ameerika ähm, nimekirjas teid ei olnud, seal ma kutsusin äh, äh, üles kõnelema kolme kolleegi, aga keegi ei reageerinud. ma lükkasin selle edasi, aga nüüd ma lähen järgmise raporti juurde, hiljem tulen tagasi selle juurde. Teie olite rääkimas telefoniga, kui ma teie nime välja kuulutasin. minuti pärast tuleme teie juurde tagasi nüüd Gabriel Mato raport Euroopa Keskpanga aastaaruanne. härra Morel, teil on nüüd sõna. aitäh. vaatasime nüüd üle euro viimased kakskümmend äh, aastat ja tasuks ka kriitiliselt vaadata üle kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta Euroopa Keskpanga raport tõepoolest Äh, on äh, euroala äh, integreerituse säilitamisel mänginud olulist rolli, aga Lõuna-Euroopa riikidele on antud toetust, sest seda oli tarvis, kuid kahjuks ei ole see olnud piisav. ja Äh, äh, peaks äh, tegema palju rohkem ekspansiivseid investeeringuid euroalas, kuid selle asemel siin raportis jälle korrutatakse üle sama juttu strukturaalsetest reformidest, mille kohta on ju teada, et tegelikult nad on hoopis hävitavate tagajärgedega Euroopa riikidele nii et äh, siin võiks olla siiski välja pakut-, pakkuda äh, lahendusi, äh, investeeringuid ja turgude tegevuse soodustamist, kahjuks seda siin ei ole, aga ma arvan, et Euroopa väärib paremat. aitäh, kolleegid, läheme nüüd tagasi esimese raporti juurde, juurde Kesk-Ameerika, kolleeg Kerton Darling siin ei ole, nüüd saab sõna äh, Äh, kolleeg Sosnjev. mina hääletasin vastu, kuna äh, see käsitleb äh, kaubandust eeldatavasti Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel ja mis puudutab Euroopa riike, kes on siia allkirjas, alla kirjutanud, siis miks peab siin rääkima soolisest võrdõiguslikkusest, kui tegemist on kauban-, kaubandusega? miks peab olema siin eraldi peatükk selle kohta? siin oli isegi ehm, pealkiri, et midagi, midagi ka kaubanduse ja naiste ehm, kohta aitäh, järgmisena saab sõna härra Zahradil. aitäh. mina ei saanud äh, ka selle poolt äh, hääletada, isegi kui ma äh, toetan kõigi niisuguste kokkulepete hindamist kuid üks põhjus, miks ma ei saanud seda toetada, oli see sanktsioonide äh, osa ratifitseerimise äh, käigus. mina ei leia, et see oleks äh, tõhus meetod rakendamise parandamiseks, endastki mõista peame muretsema inimõiguste pärast nendes riikides ja ka keskkonna pärast, aga seda küll nüüd karistustega ei lahenda, selleks on siiski muud meetmed ja kaubanduskomisjonis olen mina alati olnud sanktsioonide vastu, mistõttu ei saanud ma toetada seda raportit. aitäh. Union... aitäh. Euroopa Liidu lähenemine Kesk-Ameerikale näitab, et tegemist on organisatsiooniga, kes on äh, väga äh, soovib, soovimas siis äh, eksportida oma ideid kaugemale nagu ka Prantsusmaa ja muud, ja sest kõik meie ideed siin lähtuvad sellest, et seal peab olema regionaalne integratsioon äh, ja me ei äh, vaatagi eraldi äh, rahvusriike, vaid äh, kogu seda piirkonna vaadel- va,, piirkonda vaadeldakse ühiselt, nii nagu ka siin on meil selline rahvusteülene parlament ja muidugi regionaalsed ühendused võivad olla ka positiivsed, aga äh, tegelikult see nõnda pole. viiekümnendatel aastatel, kui asutati Euroopa Liit, oli äh, siin vähem riike. tänan, äh, teie aeg on nüüd läbi. nüüd Nils Torvaldsi raport, palun. härra Mahel. soovisite sõna Nils Torvaldsi raporti kohta? vabandust, mina olen Pangandusliidu kohta sõna soovinud nii jah, siis ma saan alustada. kümme aastat pärast äh, hävitavat majanduskriisi ei ole meie pangandusliit veel lõpule äh, jõudnud. meie pangandusmonopolid ei ole, äh, on veel omal kohal ja, ja ohustavad meie ühiskondi ja kui tuleb uus kriis, siis jälle riigid peavad, peavad Äh, raha kulutama, nii nagu toimus ka aastal kaks tuhat kaheksa, mis seab nende tasakaalu ohtu ja järjekordselt äh, on meid äh, reedetud ja see uus aruanne ei rahusta meid sugugi ja see näitab tegelikult neoliberaalse poliitika läbikukkumist viimase kümne aasta jooksul, nii et siin tuleks leida mingeid uusi lahendusi, tuleb äh, lahut-, lahuda investeerimispangad ja hoiustamispangad ja peab äh, lõpetama äh, kärpepoliitika ja endastki mõista peab rohkem reguleerima shadow banking ut, mis on maailma tasakaalu ähvardamas. vastasel korral on järgmine kriis ukses. aitäh, järgmine ähm, äh, raport äh, Fisosekselalt äh,, proua Kertun Darlingut ei ole, läheme sellega edasi äh,. põhiõiguste olukord Euroopa Liidus. esimesena saab sõna proua Šoidrova, aitäh see, ähm, kas see puudutab õiguste ja väärtuste programmi? siiski mitte, vabandust. üks hetk. tänan. mina selgitaksin miks ma ei saanud selle raporti poolt hääletada? meie jaoks on kõigil, kõigi jaoks inimõigused olulised Euroopa Liidus, isegi kui tegemist on demokraatlike riikidega ja nad peavad kinni mm, nendest põhimõtetest, peame me neid õigusi äh, rohkem äh, kaitsma ja toetama. ka see raport äh, läheb kaugemale. ma ei soo-, ei soosi või ma ei ole Istanbuli äh, konventsiooni äh, ratifitseerimise äh, soovituse poolt, see on liikmesriikide otsustada ja see, et teadus, see, et tervishoiu ja seksuaaltervishoiu teenustest siin sellisel viisil rääkida, samamoodi äh, ei poolda ma äh, seda. aitäh Äh, minu jaoks, sotsiaaldemokraadi jaoks äh, äh, oli väga äh, oluline just Euroopa sotsiaalsamba äh, loomine ja kodanike õigus on, õigused on üks väga olulisemaid väärtusi, see on üks esimesi asju, millele välismaalased viitavad, kui nad räägivad Euroopa Liidu välispoliitikast. aga meil omal kodus ei ole asjad just kõige paremini ja väga äh, murettekitavaks siin teises raportis on just diskrimineerimine, see on paljude jaoks Euroopa Liidus endiselt reaalsus ja äh, vihakõne äh, näiteks mõjutab väga paljusid, liiga paljusid eurooplasi. ja meil on tarvis äh, tõhusat sekkumispoliitikat, kaitsmaks migrante ja ma mõistan, et selle kõige tarvis on vaja laiemat, laiapõhjalisemat mandaati ja seda, sellega peaksid tegelema liikmesriigid, aga endast ka mõistame hääled siin pool. Um, proua Višnevskat ei ole saalis, härra Hänen samuti puudub, proua Maier. aitäh, proua president. olime liiga aeglased äh, Ungari suhtes meetmete rakendamisel ja nüüd peab nõukogu kiirendama oma tegevust artikli seitse menetluste osas, sest meie jagatud väärtused ja demokraatia on olulised. Öelgem asja välja nii, nagu see on. akadeemilist vabadust enam ei ole ohtu on sattunud kohtusüsteemi sõltumatus, äh, halvasti koheldakse vähemusi. ei, kõlbluse plaanis ega strateegiliselt ei tohi me paremäärmuslasi siin sallida, vastasel juhul nihkub poliitiline tasakaal paigast. me nägime seda äh, sõnakasutuses, kus äh, räägiti Euroopa üleujutamisest sisserändajate poolt ning avaliku arutelu viimisest äärmustesse ja poliitiliste meetmete samuti sisuliselt viitab see Teise maailmasõja aegadele ning see, sellised lähenemised ei ole kunagi toiminud ja ei hakka toimima, aitäh. järgmine raport on proua Haamsi raport eh, Ignalina tuumajaama käitumise lõpetamise kohta, härra Zavatski, palun. aitäh. hääletasin kolleegi raporti vastu, mitte sellepärast, et me ei peaks eraldama raha eh, selle tuumaelektrijaama käitlemise lõpetamiseks, vaid sellepärast, et ma olen vastu sellele, et Euroopa Liit surub kodanikele oma otsuseid peale. kodanikel on õigus ise otsustada oma elu puudutavate tähtsate küsimuste üle ning Euroopa Liit peaks selle eest seisma. mina toetan neid, kes hääletasid Brüsseli diktatuuri vastu paar aastat tagasi. Bulgaaria tegi samuti Euroopa Liit on mittedemokraatlikult sundinud Bulgaaria ja Leedu lõpetama oma tuumaelektrit tootvate rajatiste käitamise. on selge, et nende kolme rajatise käitamise lõpetamine on mõttetu ja kahjulik otsus. sellest hoolimata surus Euroopa Liit selle otsuse liikmesriikidele peale. aitäh, härra Faria! aitäh! hääletasin selle raporti poolt, et lõpetada selle elektrijaama käitamine. sest eh, tegemist on nõukogudeaegse tehnoloogia eh, kasutamis, nõukogudeaegset tehnoloogiat kasutava rajatisega, see on ainulaadne võimalus Euroopa Liidule Äh, omandada kogemused äh, taoliste elektrijaamade käitamise lõpetamise valdkonnas. ning äh, lisaks on oluline ka saastaja maksab põhimõte. ning lõpetuseks on ju Nõukogude Liit, oli Nõukogude Liit see, kes sundis selle tuumaelektrijaama peale Leedule ja sellest elektrijaamast tarniti elektrit laiemale piirkonnale, nii et mulle tundub, et et eh, poolt hääletamine oli mõistlik. Leedus on kõrge energia hind ning Euroopa Liidu rahastus on oluline, arvestades Euratomi lepingut ning eh, sama olukord võiks puudutada ka teisi liikmesriike. aitäh, nüüd härra Pospišil. Já jsem podpořil tento návrh, považuji za správné rozhodnutí, že se odstavila. Aitäh, hääletasin selle ettepaneku poolt. leian, et on hea, kui ohtlik nõukogu tahe, et tuumaelektrijaam lõpetab eh, töö see on nii Leedu kui eurooplaste huvides. lapsena mäletan Tšernobõli plahvatust. Äh, olin siis Tšehhis ning see puudutas ka meie territooriumi päris märkimisväärselt, nii et selle otsuse küsimuse alla seadmine on nonsenss. see otsus on õige ning õige on, et Euroopa Liit osaleb selle tuumaelektrijaama käitamise lõpetamises, äh, selle, läbi selle rahastamise väga oluline on, et me säilitaksime äh, käitamise lõpetamise abi algse jaotuse. see on Euroopa Liidu positiivne panus, mis, äh, kus selgelt julgeolekukaalutlustel on kokku lepitud selle elektrijaama käitamise lõpetamises siis, kui Leedu Euroopa Liiduga ühines. mul on hea meel, et see nii läks. aitäh, võtame järgmise raporti Euroopa Liidu eelarve kaitsmine, õigusriiklus liikmesriikides. proua Šoidrova aitäh! peamine eesmärk äh, selle määruse puhul on asi, millega ma päri olen. märgin, et Euroopa Liit peaks omama enda käsutuses vahendid, mille abil kehtestada sanktsioonid riikide suhtes, kus on süsteemsed puudujäägid kohtusüsteemis. ja see tekitab ohu Euroopa Liidu finantshuvidele. olgugi, et ma ei ole päri kõikide selle protsessi aspektidega, leian ma, et need üksikasjad on võimalik lahendada kolmepoolsete läbirääkimiste käigus vaatamata mõnedele eriarvamustele leian et on oluline et euroopa liidul niisugune vahend oleks ja seetõttu hääletasin poolt aitäh proua makovei aitäh määrus kaitseb euroopa liidu raha ja oht et eh, seda varastatakse on suurem liikmesriikides kus õigusriiklus on nõrk kus kohtusüsteemi sõltumatus on sattunud ohtu, kus otsused on meelevaldsed või isegi seadusvastased, muuhulgas avalike asutuste otsused, mida ei korrigeerita ega mille suhtes siis ei rakendata sanktsioone ja siis ka, kui piiratakse inimõigusi ja muuhulgas meediavabadust paljud otsused, mis Rumeenias on tekkinud, äh, tehtud, äh, on niisugust laadi otsused ning äh, riikides, kus õigusriiklus ei toimi, on Euroopa Liidu raha ohus, seetõttu näeb määrus ette võimaluse peatada raha eraldamine. ja vastav liikmesriik peab siis vastava rahastuse oma eelarvest tegema ning ei saa Euroopa Liidu raha enne, kui probleemid lahendatakse. härra Žambatski aitäh! hääletasin vastu sellele raportile, sest <laughs> sest ma ei leia, et komisjoni ettepanek, arvestades seda, et meil on olemas juba artikli seitse menetlus, eh, oleks asi, mis, mis vähendab halduskoormust. Äh, antud määrus on sisuliselt suunatud poliitiliste vastaste vastu ja ma ei usu, et Euroopa kodanikud peaksid selle eest maksma, sellepärast et lõplik kasusaaja äh, on ju kodanik. Poola ja Ungari näited on selged. Lääne-Euroopa huvid ei peaks peale jääma Ida-Euroopa huvide üle me näeme seda näiteks mobiilsuspaketis. sest ja, ja see, niisugune areng tekitab euroskeptitsismi ja millegi heani ei vii. härra Pospešil. aitäh! kõhklesin pikka aega, kas toetada või jääda erapooletuks, lõpuks jäin erapooletuks. ühelt poolt on mul hea meel, et Euroopa Liit soovib kaitsta oma väärtusi, õigusriiklus on üks nendest see on oluline asi. ent ettepanek ei ole minu seisukohal väga hea, sest siin on mitmeid vastuolulisi punkte, nagu nõukogu õigustalitus on märkinud. ning vaatamata püüdlustele leida kompromissi, on endiselt lahendamata õigusliku aluse probleem. nii et ootan arutelusid ja, ja jälgin neid tähelepanelikult ning arvan, et me peaksime võtma vastu ettepaneku, mis toetub korrektsele õiguslikule alusele ning ei, ning mida ei saa tõlgendada Euroopa Liidu aluslepingute meelevaldse laiendamisena. proua Zaborska. aitäh, proua president. see ettepanek on sealt, omab kolme olulist puudust esiteks, komisjon ei ole siin apoliitiline. hiljuti, kui Prantsusmaa teatas, et ta ületab lubatud riigieelarve puudujäägi määra, siis komisjon otsustas teha erandi Prantsusmaale. ning meil ei ole mingit tagatist, et õigusriikluse küsimustes komisjon liikmesriike võrdselt kohtleb, näiteks Poolat ja Prantsusmaad. teine põhjus, väga olulised sätted, mis, väga üldised sätted, võimaldavad tõlgendusi muuta ning kasutada Äh, seda määrust ka legitiimsete poliitiliste vastaste vastu ning kolmandaks, äh, sanktsioonid otsustab nõukogu läbi pöördversiooni kvalifitseeritud häälteenamusest, see tähendab, et automaatselt võetakse vastu komisjoni poolt soovitatud sanktsioonid, kui kvalifitseeritud enamus äh, seda tagasi ei lükka, nii et sisuliselt nõukogu saab apellatsioonikohtuks ning kellelgi ei ole võimalust tema otsuseid vaidlustada nüüd raport fiskaalis ähm, programmi koht-, kehtestamise kohta maksuvaldkonnas, proua Makovi saab sõna. aitäh! maksulepped, mis tehniliselt ei ole küll õigusvastased, on tekitanud kahe tuhande viieteistkümnendal aastal olukorra, kus kakssada miljardit eurot on kaduma läinud äh, liikmesriikide Euroopa Liidu eelarvele maksudest kõrvalehoidmine, maksupettused, piiriülene kuritegevus, seetõttu see programm äh, ongi meil loodud, see võimaldab vahetada liikmesriikide maksuhalduritel informatsiooni ja kogemusi, et püüda kinni süüdlased ja võita tagasi varad. väga oluline on selle raha tagasivõitmine, sest vastasel juhul äh, elab edasi kuritegevuse allikas selles valdkonnas. võitlus maksupettustega ja rahapesuga peab olema e-, meie prioriteetide hulgas, vastasel juhul e, tekivad sank-, jõuame lõpuks sanktsioonideni, nagu Sarvamaa raporti puhul, sellepärast et me näeme, et õigusriiklus ei toimi. ja sanktsioone tuleb rakendada võimul olevate poliitikute suhtes, kes siis toimivad vastupidi, vastuolus oma kodanike põhjendatud huvidele. nüüd õiguste ja väärtuste programm, proua Šoidrova. aitäh! kolleegid, hääletasin õiguste ja väärtuste programmi poolt. leian, et see on väga oluline, et Euroopa Liit toetaks kodanike tegevust. inimestel peaks olema võimalik kohtuda liikmesriikide vahel, nii inimeste eri regioonidest, inimeste eri linnadest. hääletasin samuti ka uue dokumendi poolt, mis eh, puudutab väärtuste programmi, mille raames tuleks raha üle anda regioonidelt keskustele, kui liikmesriik rikub õigusriigi põhimõtet. ma ei usu, et me peaksime selles suunas liikuma, sest tegemist on finants- programmiga, mis toetab konkreetseid tegevusi, ta ei peaks äh, hakkama paika panema poliitilisi otsuseid. aitäh! proua president, ma ei toetanud kolleeg Valero raportit õiguste ja väärtuste programmi kohta, sellepärast et äh, selle vahendi eesmärk minu hinnangul on sekkuda konkreetsete liikmesriikide suveräänsusse. me teame, mis on toimunud Poolas ja Ungaris. Nende suveräänsusse on sekkutud ning ma leian, et meil tuleks formuleerida uus eesmärk seoses õigusriikluse ja demokraatia põhimõtetega. erivahendid, erivahendeid kasutatakse eri tasanditel eh, konkreetsete riikide õiguste piiramiseks, näiteks võiks tuua Istanbuli konventsiooni eh, niisuguse vahendina selliseid silmakirjalikke vahendeid ei tohiks kasutada õiguste ja väärtuste programmi alusel. aitäh, härra Palmer! tänan, proua asepresident! poliitiline kaos, mida käesoleval nädalal näeme, äh, tekitab kahele inimeste rühmale olukorra, kus nad ei tea oma tulevikus kohta midagi. Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad Ühendkuningriigis ja ja Ühendkuningriigi kodanikud, kes elavad teistes liikmesriikides, need on ehitajad, õpetajad, teadlased, avalikud teenistujad, ettevõtjad, ettevõtete omanikud, samuti lihtsalt emad ja isad, vanemad, õed, vennad, üliõpilased ja kooliõpilased. Need on reaalsed inimesed, me ei räägi siin mingist abstraktsest küsimusest. nii et mina kutsun üles seda parla-, meie parlamenti, Euroopa Liitu ja Ühendkuningriigi valitsust lahendama eh, need probleemid ning tagama nende isikute õigused ilma viivituseta. aitäh! nüüd komi raport ja härra Helen ei ole praegu saalis, proua Anderson, aitäh! proua president, hääletasin selle raporti poolt koos paljudega Euroopa Parlamendist ja mul oli hea meel seda teha, sellepärast et hilinenud maksed teenuste ja kaupade eest on suur probleem VKE-dele. vastavalt VKE-de äh, ühe föder-, äh, liidule Ühendkuningriigis kaheksakümmend protsenti räägivad, et neile makstakse hilja, seitseteist protsenti ütlevad, et, et makstakse isegi pärast kuuekümnepäevast äh, vaikimisi tähtaega, mis on direktiivis ette nähtud. see ei ole õiglane ning tekitab äh, tõsised äririskid neile ettevõtjatele, keda see puudutab. meie raport äh, toob välja need probleemid ning ka probleemid direktiivis, mis võimaldavad endiselt jätkata maksetega hilinemist nii et äh, ma tervitan seda, et praegu räägitakse õiguslike meetmete võtmisest nende vastu, kes õigeaegselt ei maksa. ning äh, soovitakse äh, eri, iseäranis tegeleda hanke ja muude menetlustega, et VKE-d saaksid võimalikult ruttu kätte oma raha avaliku sektori organisatsioonidelt, aitäh! järgmine raport, Durani raport diferentseeritud integratsiooni kohta ning sõna saab härra Selimovitš. madam president aitäh! diferentseeritud integratsiooni mõte ei ole uus. me oleme seda näinud Pangandusliidus, see ei ole Schengen, see ei ole sama, mis Euroopa Liit, aga nüüd pärast kõiki neid kriise, mille me oleme läbi teinud, on inimesed hakanud tegema ettepanekuid, et meil peaks olema teistmoodi lõimumine, mõned riigid peaksid lõimuma rohkem inimesena, kes hoolib Euroopa Liidust, hoolimata selle suurtest probleemidest, hoiataksin niisuguse lähenemise eest, sellepärast et esiteks, Euroopa Liidu liikmeks olemine tähendab kompromisside tegemist. loomulikult ei ole need alati sada protsenti meid rahuldavad, aga need võimaldavad meil ikkagi lahendada probleeme, mis meie sees seisavad. ning me peame äh, lähtuma põhiväärtustest, mis meil Euroopa Liidus on ja õppima lahendama ülemaailmseid probleeme üheskoos, sellepärast et ilma kõigi nende riikide koostöödeta neid probleeme lahendada võimalik lihtsalt ei ole. aitäh! suur tänu, härra Nekov! aitäh, proua president! diferentseeritud integratsioon on eufemism, ilustamine, millega üritatakse mitmekiiruselist Euroopat põhjendada, kus siis Euroopa jaguneb esimese ja teise klassi eurooplasteks, keskusteks ja perifeeriaks. see on järjekordne juhtum, mille puhul näeme silmakirjalikkust ja topeltstandardeid. see on väga, väga valus teema minu riigile ei ole loogiline, kui me võitleme topeltstandardite vastu toiduvaldkonnas ja samas, samas tõrjume Rumeenia ja Bulgaaria eemale Schengeni ruumist kui nende riikide kodanikud ei tunne ennast võrdsetena Euroopa Liidus, siis mõjutab see negatiivselt Euroopa Liidu tulevikku. rääkimine Euroopa Liidust, mitmel kiirusel liikuvast Euroopa Liidust enne Euroopa Parlamendi valimisi paratamatult mõjutab valima tulevate inimeste arvu, mis ei ole kunagi väga suur olnud. härra Faria, palun suur tänu. Euroopal ei saa, Euroopa peab kohanema eh, kodanike vajadustega. meil on vaja tagada vajalik paindlikkus, ilma et ohtu saada kodanike olukord. me peame tagama selle, et eh, saaks töötada ühtsel suunal, et ei oleks Euroopat, mis on kahe kiirusega, meil on vaja lõpetada äh, teatud praktikad, mis kahjustavad äh, negatiivselt homogeensust ja me ei saa siinkohal lubada seda, et ohtu satuvad Euroopa Liidu väärtused. ehk siis meil ei tohi olla mitmesugust lähenemist meil ei tohi olla vahetegemist põhiväärtuste osas ja lõpetada võitlus diskrimineerimisega. suur tänu, järgmisena Euroopa Ombudsmani strateegiline uurimine ja proua Eevi on soovinud sõna. jah, aitäh et anda uut mõtet sellele Euroopale, äh, tuleb vaadata seda äh, täna hääletatud raportit, siin äh, pakutakse rohkem läbipaistvust ja et kodanikud saaksid rohkem ligipääsu dokumentidele, töödokumentidele ja Euroopa Kohus on ka teinud vastava otsuse möödunud aastal, et dokumendid peavad olema kättesaadavad kõigis õigusloomelistes etappides ja seega see annab tõesti Euroopale konkreetset äh, lootust, et see oleks siis äh, tulevikus äh, meie kõigi ühine kodu ja et oleks tagatud sotsiaalne õigus, võideldakse ebaõigluse vastu ja suurendatakse meie ühiskondade vastupidavust ja see annab tõepoolest lootust, et meie tulevane ühine kodu on läbipaistev. aitäh! suur tänu, kolleegid, istungjärk on peatatud kuni kella kolmeni. Dear President. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das istungjärk jätkub ning eilse istungjärgu äh, protokoll ja tekstid on saadavad heaks kiidetud, kui vastuväiteid ei ole järgmine päevakorrapunkt puudutab suuliselt vastatavat küsimust komisjonile, see puudutab Euroopa Liidu riisitootmise kaitset ja see on põllumajanduskomisjoni suuline küsimus ja kõigepealt saab sõna härra Nekov, küsimuse autor. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, Euroopa Liit on suurim kaubandusplokk maailmas, see on edulugu, aga loomulikult ei oleks see olnud võimalik ilma kodanike toeta suurima kaubandusplokina on meil kohustusi teiste riikide ees, seetõttu ongi loodud GSP üldiste soodustuste süsteem selleks, et kolmandates riikides majanduskasvu toetada. ja mingil hetkel äh, saame me võib-olla võrdseteks kaubanduspartneriteks, aga samas peab arvesse võtma, et tootmiskulud on tihtipeale madalamad kui Euroopa Liidus. tootmisstandardid äh, põllumajandustoodete osas on kõrgeimad, kõrgemad või kui mitte kõige kõrgemad kogu maailmas Euroopa Liidus ja see puudutab äh, tootmise atraktiivsust. riisi tootmine on keskendunud mõningatesse riikidesse. Itaalia, Hispaania, Portugali, Kreeka, Prantsusmaa, Ungari, Rumeenia riisitootjad ja, ja loomulikult riik, mida ma tunnen kõige paremini, Bulgaaria tootjad on kahjuks nende hulgas kes on kannatanud kahepoolsete suhete tõttu ning äh, kahe äh, Kagu-Aasia riigiga. kolm aastat tagasi Milanos toimuval kohtumisel, nagu te teate, proua Malmström, kus osalesid erinevate sektori organisatsioonide tootjad seitsmest liikmesriigist, leppisid kokku, et meil on vaja uut lähenemist riisi tootmise kaitseks Euroopa Liidus me ei tohiks unustada, et riisi tootmine nõuab ressursse, näiteks vett ning veel on omakorda kehtestatud standardid. tööjõudu, millel on standardid, tehnoloogiat, jällegi sellega on seotud standardid, kõik see tähendab, et tootmine on kulukas. Euroopa Parlamendis toetame me neid standardeid ja nõudeid, sellepärast et me soovime äh, viljakat äh, pinnast ja puhast vett tulevastele põlvkondadele, aga ma ei ole kindel, et odav import on parim lahendus, sellepärast et teiste riikide ressursid mujal pool maailmas, nagu Euroopa Liidus, nõuavad kaitset. loomulikult importriis kolmandatest riikidest Euroopa Liitu peaks täitma sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid. Myanmari ja Kambodža puhul Äh, on äh, GSP mõju väga oluline. kaubandus kahe riigi vahel ja Euroopa Liidu vahel kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat seitseteist perioodil on kasvanud. see tähendab, et lähenemine on õige, aga kahjuks mõned Euroopa valdkonnad on seetõttu kannatanud enam kui teised. mõned need sektorid on, puudutavad just riisitootmist ja sellepärast põllumajanduskomisjoni nimel sooviksin ma arutada ähm, arutelu äh, impor-, riisi impordi kohta, äh, täpsemalt Kambodža ja Myanmari puhul. mul on hea meel, et proua volinik olete siia tulnud, sest üheskoos saame me edastada positiivse sõnumi Euroopa Liidu riisitootjatele. minu kolleegid ja mina tervitame tugevalt äh, otsust, mille Euroopa Komisjon vastu võttis, uued reeglid kehtestada riisi impordile nendest kahest riigist, mis hakkavad kehtima homsest, kaheksateistkümnendast jaanuarist. ametlikus teatajas avaldatud info tulemus on raske töö tulemus riisitootjate ja Euroopa Komisjoni poolt uurimus äh, Indika riisi kohta, mis tuleb, äh, tuuakse sisse Kambodžast ja Myanmarist kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat seitseteist perioodil, toob välja teatud äh, nüansid, mida sektori esindajad tunnevad väga hästi. import nende kahest riigist on enam kui kahekordistunud selle aja jooksul, aga peaks nentima, et Myanmari import on suurenenud kahe tuhandelt tonnilt kaks tuhat kaksteist aastast kuuekümne kolmele tuhandele kaks tuhat seitseteist aasta. see kolmetuhandene kasv on tohutu ning eh, ei, see ei tohiks nii jääda, madalad tootmiskulud Kambodžas ja Myanmaris põhjustavad tootmise kahanemist Euroopa riisi osas nelikümmend protsenti viimase viie aasta jooksul see põhjustab muret. loomulikult on viivitus äh, suhtluses Kagu-Aasiaga, ma arvan, et koostöö nendega peaks jätkuma ja ma tervitan ettepanekut äh, kehtestada tariifid järgmiseks kolmeks aastaks. ma usun, et tootmine nende tariifide tulemusel äh, annab hingamisruumi Euroopa riisitootjatele. Euroopa tööstus on tugevalt väljendanud toetust sellele meetmele ja mul on hea meel, kuigi on erimeelsusi meie ja Euroopa Komisjoni vahel, siiski liigutakse edasi, aitäh ja nüüd volinik Malmström. lugupeetud äh, liikmed Kambodža ja Myanmar äh, saavad kasu kõigist peale relvade kokkuleppest see puudutab äh, tollisoodustusi meie turule, see on üks oluline sammas meie GSP äh, meetmetest kolm arenguriikide osas, aga lähtudes äh, GSP reeglitest võib komisjon ajutiselt kehtestada tollimaksu selleks, et kaitsta teatud äh, valdkonda juhul, kui see mõjutab mahtu või hinda ja põhjustab Euroopa Liidu tööstusele olulist mõju. riisitootjate poolt äh, algatatud äh, taotluse põhjal on komisjon hakanud analüüsima indikariisi tootmist Kambodžast ja Myanmarist ning tulemused näitavad, et jah, import on suurenenud ja see on majanduslikult kahjustanud riisitootjaid Euroopa Liidus Äh, indikariisi sissetoomine on oluliselt suurenenud mõlemast riigist, Kambodžast äh, äh, tuhande tonni võrra ja Myanmarist kuuekümne tuhande tonni võrra ja see on väga oluline tõus, viisteist kuni kakskümmend viis protsenti. impordihinnad olid palju odavamad kui Euroopa Liidu tootjate hinnad ja seetõttu kaotati oluliselt turuosa ja seega on põhjustatud kehtestada kaitsemeetmed ja komisjon on taastanud äh, äh, tollimaksukohustuse sada seitsekümmend viis eurot tonni kohta aastas ning ähm, äh, äh, madalamad järgmisel kahel aastal ning need meetmed jäävad kolmeks aastaks kehtima ja neid on võimalik äh, laiendada äh, või pikendada ainult põhjendatud alusel reisitootjatel äh, on võimalik kohaneda uute tingimustega, komisjon on vastu võtnud äh, määruse eile ning otsus on avaldatud täna hommikul. suur tänu, lugupeetud liikmed! aitäh, volinik Malmström! nüüd saab sõna kaheks minutiks kolleeg Erdos. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik! minu koduriik Ungari on riisitootjate vööndist põhja pool riisi tootmine kannab olulist rolli, kuna see on tööjõumahukam kui teised põllukultuurid ja seega annab sissetuleku eh, kõrge töötusega piirkonnas. riisi tootmine on kasulik ka keskkonnale ja pinnase kasutusele nii nagu teistes äh, põllumajandusvaldkondades äh, on meil vaja luua tingimused meie tootjatele, mis äh, tegevust toetavad. indikariisi impordidumping Kambodžast ja Myanmarist seavad ohtu õiglase konkurentsi, ma toetan täielikult seda suulist küsimust ja kutsuksin komisjoni üles käivitama viivitamatult äh, kaitsemeetmete käivitamine lähtudes äh, GSP artiklist kakskümmend kaks, aitäh. aitäh, kolleeg Erdős. nüüd kolmeks minutiks kolleeg Mamikins uh,. Honorable president, thank you. lugupeetud äh, president, president, lugupeetud volinik, head kolleegid. mis puudutab soo-, seda suulist küsimust. Myanmari ja Kambodža riis on muutunud äh, viimaste aastate jooksul tundlikuks küsimuseks ja olen näinud, et äh, Euroopa äh, liikmesriigid on äh, palju rohkem, äh, riisitootjad hakanud rohkem muret tundma sealsete riikide inimõiguste olukorra pärast ja on teada, et GSP süsteemil on kolm eesmärki, aidata kaasa vaesuse vähendamisele riikides, kus seda on tarvis ja teiseks levitada häid tavasid ja, ja taotleda, et oleks kaitstud majandus huvid. nii et kaubanduslepetest tõesti tuleks sellest kinni pidada aga kas teie arvates ei ole siin tegemist siiski moraalse probleemiga, et me nüüd hakkame näpuga näitama töö äh, õigusele äh, lihtsalt äh, hetkel, mil Euroopa tootjatel on probleem tekkimas? nii et on ka see algatus, kõik peale relvade, see on selline äh, soodustuste äh, alane kokkulepe ja kui me äh, pakume maksusoodustusi impordile, siis see on meie õigus ja mitte kohustus. seegi ma, seega ma arvan, et Euroopa Komisjon võiks vaadata, kuidas siis meie kaubandusleppeid rakendatakse. inimõigused on väga olulised meie jaoks, loomulikult me ei tohi siin järeleandmise teha eh, nendele, kes kogu aeg et eh, eh, õigusi kuritarvitavad, me peame siiski olema usaldusväärsed, seega niisuguste soodustuste äravõtmine hetkel, kui need on juba antud, on keeruline, aga ma rõhutaksingi veel kord, mis on komisjoni kohustus ehk Äh, neid äh, soodustusi antakse ainult siis, kui meie partneril on äh, konkreetne strateegia inimõiguste olukorra parandamist. aastal kaks tuhat kaksteist otsustati alustada kaitsemenetlust riisi impordi teemal ja me ootame selle tulemusi ja järeldusi, näiteks Itaalia äh, puhul on tuhandeid, üle nelja tuhande ettevõtte ja kelle toodang ulatub miljonit, miljoni euroni ja ne-, nemad on praegu suurtes raskudes, seega oleks äh, ka nendel äh, Aasia riikidel äh, võimalus parem, paremini oma tooteid eksportida ja parandada inimõiguste laste olukorda. aitäh, nüüd kolleeg Zambatski kaheks minutiks. aitäh, lugupeetud volinik, head kolleegid. esmalt sooviksin Äh, õnnitleda, tänada kolleegi, kes äh, selle suulise küsimuse esitas, härra Neekovit. minu arvates on siin tegemist äh, meiepoolse kohustusega kaitsta meie tootjaid, sõltumata sellest, mis liikmesriigist nad pärit on. kuivõrd need on inimesed, kes töötavad, maksavad makse, kasvatavad SKT-d ja Mm, see abistab nende riikide eelarvet. ja import peaks endastki mõistma olema äh, alati äh, seotud teatud äh, standardite ja normidega ja ei tohiks kahjustada kohe kohalikke tootjaid. aga väga ja, mm, suur suuremahuline import nendest Aasia riikidest ohustab meie kohalikke tooteid ja inimõiguste kaitse nendes riikides ei ole äh, normide kohane ja iga kord äh, me Äh, tutvume raportitega nende riikide kohta, Myanmari, Kambodža kohta, me peame mõttevahetust, võtame vastu resolutsioone, aga samal ajal äh, impordime nende riisi ja ka muid tooteid, mis meie tooteid kahjustavad. seega me peaksime siin vältima topeltstandardeid, mis on kasulikud teiste riikide äh, tootjatele ja peame ka nõudma, et nad äh, täidaksid samu norme, mis meie tootjadki. vastasel korral äh, põhjustame hulgaliselt äh, probleeme meie oma tootjatele. Neil on väga kõrged äh, standardid ja nad ei saa ka hinnaga konkureerida. tariifid peaksid olema kohustuslikud. aitäh, nüüd kaheks minutiks kolleeg ei, äh, kas härra Tsambaski, olete nõus vastama härra Šošnjevtsi küsimusele, palun? Pal-, palun. Chciałem pana zapytać, te, te standardy, na które się pan powołuje, to jest ta sama argumentacja? Te viitasite siin standarditele, see on samasugune teema, mida me näeme Ida-Euroopa riikide puhul, ja räägitakse siin mobiilsusest ja hinnatumpingust seoses Lääne-Euroopa riikidega, nii et kas siin ei ole äh, ka veidi silmakirjalik, kuidas siin nendest standarditest räägite, vaadata seda, mis Euroopas toimub? имат вън стандарти лицемерие, когато говорим вътре в Съюза. jah, kolleeg, siin tõepoolest ka Euroopa Liidus on äh, silmakirjalikkust ja topeltstandardeid. aga praegu me räägime äh, ka Ungari ja Bulgaaria, Poola tootjate huvide kaitsmisest. siin peaks olema meie huvi kaitsta neid Euroopa äh, Liidus, muidu jätkuvad ka siin need topeltstandardid veel. aitäh, kolleeg, kolleeg Zambatski ning nüüd kaks minutit kolleeg Bilbao Barandika aitäh. pärast äh, kolmapäeval äh, tehtud otsuseid äh, ma sooviksin tänada Euroopa Komisjoni, viidates ühele Hispaania ütlusele, mis ütleb, et riisi ei tohi üle keeta ehk siis eh, ei tohi otsustamisega liiga hiljaks jääda. nüüd te oletegi kasutanud Euroopa suveräänsust, kaitsmaks Euroopa tooteid eh, ebaausa konkurentsi vastu kolmandatest eh, riikidest, kes varjavad end GSP süsteemi taha. Mm, nõnda äh, kaitseme tootjaid Valencia, Zebra, Delta, äh, Lombardias, Piemontes ja nii edasi. nii et äh, see kaitseklausel peaks olema püsiv ja tõhus. ja tänu sellele oleme saanud siis toime tulla nende väljakutsetega, mis on viimase nelja-viie aasta jooksul kerkinud Euroopa tootjate ette ja kümme kuni kolmkümmend protsenti on äh, hinnad äh, vähenenud, see on mõjutanud äh, tööhõivet ja kulutõhusust ja just nimelt seda võimalust pakubki see määrus ja nõnda saame me Euroopat paremini üles ehitada ja tänu sellele saavad Euroopa tootjad ka väärtusahelas paremaid positsioone hõivata. ja nõnda kaitstakse kogu tootmisahelat. ja niisugune äh, import suurte jaekettide huvides äh, ei ole enam nõnda kahjuliku mõjuga ja nõnda on võimalik kaitsta tootjaid ja julgustada neid leidmaks uusi kauba, turustamisvõimalusi. aitäh, aitäh.. aitäh kodukorraga seoses äh,. austatud juhataja, meid ei ole siin väga palju ning eh, mina ei ole küll nende inimeste hulgas, kes on sõna võtnud, aga inimesed on päris kaua rääkinud ning kui lubate, siis eh, võib-olla Euroopa rahvaste nimel ma paluksin, et te natuke vähem agressiivselt viibutaksite haamrit inimeste aega piirates, seda pole täna vaja ja te ju teate seda. hea kolleeg üritan olla võimalikult, üritan võimalikult võrdselt suhtuda kõigisse istungi juhatamisel. aga kui, kui esimeste konverents oleks aru, aruteluks ette näinud pikema aja, siis see nii läheks, praegu seda tehtud ei ole, kõneaeg on fraktsioonide vahel jagatud ning ning seega on paika pandud, kui palju keegi sõna saab ja me ei saa ju tekitada olukorra, kus inimesel on kolm äh, kolm minutit kõneaega, valmistab kaheksa minutit ennast ette ja siis räägib veel kümme minutit. siis äh, sest äh, on inimesi, kes, kui neid ei katkestataks, räägiksid veel homme hommikul edasi. nii, kolleeg Begin, loomulikult me võime seda arutada, jah, pärast istungit kolleeg Beginit ma ei näe ning nüüd saab sõna kaheks pooleks minutiks kolleeg Elins. aitäh. me näeme taas kord niisugust silmakirjalikkust Euroopa Parlamendi poolt, suur enamus parlamendist hääletab, et tolle ei oleks vaja ja et äh, Kagu-Aasiast saaks odavat riisi Euroopasse tuua. ning ei pöörata tähelepanu tootjate hoiatustele Itaaliast näiteks ja kui Kagu-Aasia riik, riis ujutab Euroopa turud üle, siis on järsku probleem. see on, äh, see on tüüpiline näide Euroopa silmakirjalikkusest. me peame ju, me peaks tegelikult äh, pigem soosima kahepoolset kaubandust niisugused praktikad äh, tekitavad aga ohu meie endi tootjatele. nii et mina ütleksin, austatud volinik, lõpetage niisuguste erandite tegemine nõndanimetatud arenguriikidele. ning äh, lõpetage Euroopa riisitootjatele kraani kinnikeeramine ja laske turul toimida nii, nagu ta toimida, toimima peaks liikmesriikide turul muidu olen kolleegiga päri, kuigi kolleeg natuke liialdas, et kümne sekundi pärast kohe lüüakse kõneaeg kinni. päris nii hull see asi ei ole. aga tõesti, inimesi ei ole palju ja väga ranged me ei peaks olema. ja ma ei ole ka range. üritan lihtsalt niisuguse võrdsuse tagada. ja siin on eh, siin soovib aga teile küsimuse esitada härra Jakovtšitš, olete nõus, jah, palun. kõneleja räägib mikrofonita. jah, siin on äh, veidi aega tagasi juba räägitud silmakirjalikkusest äh, no,, miks mitte silmakirjalikkust on teie enda poliitikas ja näiteks viie tähe liikumises, kes te olete äh, valitsuses, äh, ei ole enam äh, siin kohalgi. miks te siis Itaalia tootjate nimel ei, sõna siin ei võta? mis silmakirjalikkusest me siin siis räägime? Eh, aitäh küsimuse eest! no silmakirjalik on tegelikult see, et te niisuguse küsimuse esitate kui eh, seitsmesajast parlamendisaadikust ei ole kümmetki kohal ja kui mina räägin Itaalia riisikasvatajate toetuseks ja ma esindan neid eh, ilma mingi silmakirjalikkuseta ja ma võin seda korrata, siis eh, ei ole põhjust mingist silmakirjalikkusest rääkida. mina leian, et liikmesriigid peaksid omama võimalusi niisuguseid asju kahepoolselt või vajadusel ka üheskoos mitmepoolselt reguleerida. kõik ei peaks alati käima läbi Euroopa Liidu regulatiivse masina. aitäh, kolleeg Elson. nüüd eh, üheks minutiks kolleeg Šošnjärts. aitäh. räägime riisist on aga teisigi teravilju millest eh, noh, nisu näiteks ja muudki. võib-olla peaksime rääkima ka konkreetsetest toodetest. me soovime kaitsta tootjaid. ei, tegelikult ei ole ju see eh, meie peamine kohustus, peamine kohustus on kaitsta tarbijat. sest just tarbijad kahekümne kaheksas liikmesriigis peavad praegu maksma kallima riisi eest. nii et eh, me peaksime hinda just alandama hind ei tohiks, riisi hind ei tohiks olla liiga kõrge. kui tootjatele ei maksta riisi eest, siis hakkavad nad tootma midagi muud. ja meie peaksime mõtlema pigem tarbijale. me teame, et tootjad väljastpoolt Euroopa Liitu teenivad praegu kasumit aga, ja sotsiaaldemokraadid on küll väga tundlikud selles küsimuses, kõnelejad katkestatakse. aitäh, härra Šošnjõrts. viisteist sekundit üle kõneaja on juba kakskümmend viis protsenti ning äh, minu praktika on, et äh, kui kõneaega ületatakse, siis äh, siis ma inimest katkestan ja sinist kaarti ei luba, et ta veel edasi saaks rääkida. seetõttu nüüd kaheks minutiks kolleeg Pospišile. mikrofon. aitäh. juhataja, meil on väga huvitav arutelu mis peaks olema Euroopa Liidu seisukoht seoses riisikasvatajatega kolmandates riikides? kuulasin tähelepanelikult proua voliniku sõnavõttu. kas ma sain õigesti aru, et komisjon on otsustanud kehtestada imporditollid? no loomulikult me peame kaitsma Euroopa tootjaid, eriti kui kolmandate riikide tootjatelt ei nõuta samade standardite äh, järgimist tööjõu, tööjõuga seoses ja, ja muude standardite järgimist ja nende seisukord on, nende olukord on erinev Euroopa tootjate omadest, aga need meetmed peaksid olema tasakaalustatud. sest meil on ka tarbijad, kes ei peaks rohkem maksma niisuguse protektsionistliku poliitika tõttu Euroopa Liidus. et niisuguse protektsionistliku meetme rakendamiseks peaks olema väga hea põhjendus. suurem probleem on aga see, et mõnikord riigid, kes meile riisi ekspordivad, rikuvad enim õigusi. oleme rääkinud rohingjadest Myanmaris. kas niisugustel riikidel peaks olema vaba juurdepääs eh, oma toodetega meie turgudele? mina piiraksin seda, mitte protsek-, protektsionistlikel kaalutlustel, mina toetan vaba turgu vaid hoopis inimõiguste õpetusest lähtuvalt. me oleme mitu korda rääkinud meetmetest Myanmari või Birma vastu. sest meie resolutsioonid rohingjade kaitse kohta on jäetud tähelepanuta Myanmari võimude poolt. Nad ei võta meie resolutsioone arvesse. nii et see on meile võimalus öelda Myanmarile, et kui te teete inimõiguste vallas nii, siis me piirame teie toodete, antud juhul riisi juurdepääsu Euroopa turgudele. väga selge näide, nii et mina kiidan komisjoni otsuse heaks, aga palun olge tulevikus hoolikamad, et mitte tekitada kunstlikult protektsionistlikke olukordi. aitäh, kolleeg Pospišil. kas lubate kolleeg Jakovtšitšil endale küsimuse esitada? Äh, kolleeg Mamikins. vabandust, kolleeg Mamikinsil. juhataja parandab ennast, palun aitäh, austatud juhataja, võimaluse eest esitada sinise kaardi küsimus kolleegile. ma ei saanud päris aru teie seisukohast. ühelt poolt te ütlesite, et tarbijate õigused on pühad, et ükskõik, kus riisi toodetakse, me peame selle vastu võtma ilma imporditollideta. teiselt poolt aga kas ei ole oluline, mis tingimustes see riis on toodetud inimõigusi tuleb austada. kas meil on kohustus taolisi tooteid Euroopa Liitu sisse lubada? me peame ju arvestama neid väärtusi, mille eest me seisame. ma ei öelnud, et tarbijate õigused on pühad. komisjon peaks leidma kompromissi ühelt poolt tootjate ja teiselt poolt tarbijate õiguste vahel. Myanmari või Kambodža riisi puhul tuleks uurida, mil määral tagavad tootjad eh, oma tootmises, järgivad tootjad samu standardeid nagu Euroopa tootjad seda teevad. kui nad seda ei tee, siis on nad eelisseisundis ja loogiline on kehtestada kait-, eh, kaitsetoll. ja niimoodi peakski komisjon leidma tasakaalu tootjate ja tarbijate õiguste vahel. aitäh! nüüd kolleeg Neekov, kaks minutit. aitäh. põllumajandus on konservatiivne ja tundlik sektor, mida me peame kaitsma. mul on hea meel, et enamus kolleege eri fraktsioonidest nõustuvad vajadusega kaitsta meie tootjaid, sõltumatult sellest, mis sektoriga on tegemist, ning äh, säilitada Euroopa standardite kõrge tase riisi on kasvatatud Euroopas tuhandeid aastaid ning riis on oluline kultuur eurooplaste toidulaual. riisi tootmine annab tööd tuhandetele inimestele. olles seda öelnud, leian, et võimalus liikmesriikidele toetada riisitootjaid praegusel perioodil koos Euroopa Liiduga on vajalik samm, sest arengud näitavad, et sektor on tundlik ja praegu ohustatud, seetõttu loodame, et järgmisel kavandamisperioodil ning uue ÜPP ajal saab sektor toetust. sest eh, toodang sellest sektorist mõjub positiivselt nii tootjatele, tarbijatele kui kohalikule majandusele piirkondades Bulgaaria riisikasvatajad on praegu pettunud, sellepärast et kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodi vältel mingit täiendavat toetust riisitootmisele ei eraldatud. selle tulemusena piirkonnad, kus riisi oli kasvatatud Bulgaarias kuussada aastat, läksid monokultuuride alla, mis välja veeti ja see ei soosi konkurentsivõimet vaatamata riisi tarbimise väikesele langusele, on Euroopa turul eh, sellele tootele potentsiaal olemas. riisi tarbimine võiks suureneda. ekspordi näitajad osutavad sellele. seetõttu kutsun Bulgaaria valitsust üles Bulgaaria riisitootjatele ja töötlejatele anda toetust vähemalt järgmise perioodi algusest ning suur tänu teile, proua volinik, tollitoetuse eest. härra Jakovtšitš. tahaksin väljendada toetust kõigile sõnasaajatele, kes toetavad Euroopa riisikasvatust ja Euroopa tootjaid. et neid tulebki kaitsta ebaausa konkurentsi eest. nii et meie tootmine peaks muutuma konkurentsivõimelisemaks mina olen hästi kursis olukorraga Itaalias. sellega, kuidas olukord seal välja näeb, missugused on algatused, millega nad on välja tulnud, mis nad on komisjonile suunanud ja nemad on taotlenud just niisuguse otsuse vastuvõtmist, mis on väga positiivne ja hakkab probleeme lahendama. seetõttu valmistab mulle suurt pettumust, et kedagi Itaalia rahv- äh,, parlamendi liikmetest ei Legast ega Viie Tärni liikumisest siin ei ole, sest mina olen seisukohal, et kui komisjon teeb midagi head, siis populistid ei soovi reeglina kohal olla, sest nad ei taha seda tunnustada. aga praegu Itaalia riisitootjad peaksid kuulma tõde ja tõde on, et komisjon on andnud neile hea võimaluse päästa riisitootmine Itaalias. tänan, kolleeg Jakovtšitš. vaba mikrofoni osas taotlusi ei ole, seega lõpetab selle arutelu komisjoni nimel volinik Malmströmi sõnavõtt, aitäh! mul on hea meel selle arutelu üle, olgugi et see on mõneti hilinenud, eh, sest eh, teie poolt oli juba taotlus ju algatada uurimine, eh, teie poolt esitati taotlus algatada uurimine meetmete põhjendatuse kohta ja me oleme uurimise läbi viinud ja leidnud, et tõesti Euroopa riisitööstust on kahjustatud ja selle tõttu oleme otsustanud kehtestada kaitseklauslid ja taastada imporditollid nii et oleme kuulda võtnud Euroopa Parlamendi seisukoha. kõik peale relvade äh, programm tagab vaidsematele riikidele maailmas juurdepääsu ükskõik mis muude toodete kui relvad valdkonnas Euroopa turgudele ning seda on rakendatud ka muudele riikidele kui Myanmar ja Kambodža. ent ka selles süsteemis on oma kaitseklauslid ja tingimused oleme seisukohal, et meetmed, mille me oleme pra-, mida oleme praegu võtmas, on, äh, tasakaalustavad meie huve ühelt poolt ja samas näit-, ütlevad, et meil on endiselt kohustused vaesemate riikide eest. nüüd inimõiguste küsimus, millele parlamendiliikmed viitasid, on paralleelne äh, teema. praegused meetmed ei ole karistus inimõiguste rikkumise eest nendes riikides. mõlemas riigis on tõsiseid probleeme inimõigustega ja me analüüsime praegu seda küsimust, komisjon on algatanud menetluse võimalikuks eelisseisundi tühistamiseks Kambodža poolt ja Myanmaril oleme teada andnud, et võib nende suhtes tulla samasugune meede, aga see on eraldi menetlus ja vajadusel olen hea meelega valmis Euroopa Parlamendile sellest pikemalt rääkima, aitäh! tänan! volinik Malmström, seega on arutelu lõppenud. meie istungi protokoll esitatakse heakskiitmiseks järgmise istungi alguses ja kui nüüd ja siis, kui vastuolu, vastuväiteid ei ole, saadan tänased otsused vastavatele asutustele. tänan kõiki teenistusi ja lõpetan sellega istungi